mis puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist ja täpsemalt viitekümmet kolme raportit, mille autoriteks on kaheksa raportit. Mr Vistisen, Madam McAvey, Mr Vaughan and Mr Marinescu um,. So I would also. ma tervitan Veto Calderat, kes on Euroopa Kontrollikoja äh, president ja äh, kes täna siin viibib ning nüüd annan ma sõna raportööridele, kellest igaüks saab sõna neljaks minutiks. Äh, proua Tlabajova on esimene. Äh, suur tänu. Äh, lugupeetud volinik, lugupeetud kontrollikoja president, täna me kiidame heaks olulise tähtsusega dokumendi, mis puudutab äh, eelarve täitmist Euroopa Liidu tasandil. me avaldame oma arvamust selle kohta, kui hästi on Euroopa Komisjon äh, siis hallanud äh, neid vahendeid, mis olid ette nähtud poliitikate äh, läbiviimiseks kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. eelarve täitmine tervisele heakskiidu andmine on teema, mis on meie päevakorras regulaarselt ning raportöörid siis äh, Ähm, ähm, hindavad äh, seda. kuigi see on mõnevõrra rutiinne tegevus, siis mina tooksin siin välja mõned äh, uued äh, uuendused, mis on toimunud, mõned muutused, mis on toimunud tavapärastes järelevalve kriteeriumites Äh, esitan ka mõned ettepanekud selle kohta, milliseid muudatusi võiks teha ja need ei ole ähm, meelevaldsed, vaid äh, need on tõesti suunatud selle paremini eelarve täitmist hinnata, mitte ainult äh, seadusandlike reeglite järgmise osas, vaid ka selles osas, kui hästi on selle, nendega suudetud järgida Euroopa Liidu eesmärke, mis puudutab keskkonnakaitset, majanduskasvu ja nii edasi. kas me oleme suutnud tõepoolest teha kindlaks meie prioriteedid ja jätta kõrvale stereotüübid minevikust ja kas me oleme suutnud piisavalt hästi mõjusid hinnata ja teha õigeid järeldusi? olen pühendunud kogu aasta sellele, et tuua sisse need ettepanekud, kuidas muuta seda tulemuslikkusele suunatud kultuuri. ma arvan, et see on väga oluline, kui me räägime keskkonnast, majandusest ja kuigi olukord on mõnevõrra paranenud, tööhõive on suurenenud, siis sellegipoolest ei ole kriisi tagajärjed täielikult äh, leevenenud. sellepärast on väga oluline, et me ka kujundaksime oma eelarved nii, et eh, me suudaksime toime tulla tulevaste kriisidega. selleks on vaja, et eelarves oleks vajalikud instrumendid ja võimalused ette ehm, ja takistada Euroopa Liidu rahaliste vahendite väärkasutamist ning eh, keskendumine tulemustele, eh, see on lähenemine, mida ootab mitte ainult Euroopa Parlament, vaid ka Euroopa Kontrollikoda. tema kahe tuhande üheteistkümnenda aasta raportis on ta seda välja toonud ning Euroopa Komisjoni algatused eh, ning eh, madalamade eesistuja on seda kinnitanud. niisiis, eelarve täitmise heakskiitmine peaks olema poliitiline eh, dokument ja see peaks olema lihtsalt selline ad hoc avaldus äh, isikutel, kes on juhuslikult valitud äh, seda äh, tegema. me peaksime kirjeldama ja tuvastama võimalike äh, rahaliste vahendite vale kasutamised ning püüdma leida lahendusi, mitte ainult keskenduma üksikutele kahtlus, kahtlust äratavatele juhtumitele me peaksime püüdma leida poliitilisi kompromisse, kuid ma arvan, et ähm, eelarve täitmise heakskiitmine peaks äh, olema ob võimalikult objektiivne, mitte peaks kujutama endast poliitilist vaidlust liikmesriikide vahel ma tean, et selliste muudatuste sisseviimine olemasolevatesse menetlustesse võtab aastaid aega, kuid ma olen veendunud, et kui Euroopa Parlament ei tee jõupingutusi selleks, et Euroopa Liidu eelarve oleks suunatud tulemuslikkusele, siis me jääme kõrvale üldisest trendist. suur tänu kõigile koostöö eest, suur tänu sekretäriaadile, eelarvekomisjonile Euroopa Komisjonile suur tänu asepresident Georgievile kontrollikojale ning kõigile kolleegidele sealt ning ma loodan, et olen või, või palun juba ette, et oleksite objektiivsed minu raporti hindamisel. suur tänu ja nüüd palun proua Schmidt. lugupeetud daamid ja härrad, head kolleegid. olles vastutav raportöör, mis puudutab Euroopa Arengufondi, siis on minu jaoks eriti oluline tuua esile mõned äh, olulised punktid, nagu ka sel aastal vabandust, nagu eelmisel aastal on ka sel aastal mõned olulised punktid korduvad, jah, arengufond on väga oluline, väga vajalik ja neid on vaja selleks, et äh, võimaldada inimestele äh, arengumaades elamisväärsed tingimused. kuid on kahetsusväärne näha, et ka probleemides ei ole kuigivõrd muutunud mm, programmid ei ole kuigi efektiivsed ja siin on veel palju parandamisruumi. ma tahaks rõhutada seda, et küsimus ei ole selles, et suurendada veelgi bürokraatiat, sest et kontrollisüsteeme on meil juba piisavalt. kuid ebapiisavalt on toimunud seni nende kontrollisüsteemide rakendamine ja kiire reageerimine kontrolliorganite eh, eh, siis tulemustele. volinik Mimitsa on ka toonud välja, et äh, põgenikud, kes tulevad Euroopa Liitu, äh, tulevad eelkõige Põhja-Aafrikast ja Lähis-Idast äh, ja AKV riikidest pärit inimesed hetkel veel Euroopasse jõudnud, kuid peagi jõuavad ilmselt samuti. ning seetõttu olen ma ka kirjutanud raportis, et on oluline EDF-i vahendeid kasutada Äh, paindlikumalt. tänu Kontrollikoja heade, heale tööle teame, et umbes kümme miljardit eurot on äh, kinni, äh, neid ei ole võimalik kasutada ja seda, need on mitte ainult vahendid, mis on mitmeaastastes projektides kinni, vaid on ka teisi rahalisi vahendeid, mis võivad lihtsalt raisku minna. ja lisaks antakse või kulutatakse EFT vahendeid, mis sinna jõudsid juba üheksakümne viiendal aastal kui me soovime, et ähm, äh, ole tõhusad, siis peab äh, arenguabi olema mitte lihtsalt kingitus, vaid see peab lähtuma tervest mõistusest. me peaksime eelkõige keskenduma ennetusmeetmetele. Euroopa Komisjon äh, see tähendab siis Tehko äh, peadirektoraat, aga ka näiteks Sante peadirektoraat, mis on väga oluline ühenduslüli meie organite vahel, peavad veelgi rohkem rõhku panema äh, arenguprojektidele. näiteks äh, üheksasada kaheksakümnest projektist oli kaheksakümne viie protsendil protsendil projektidest äh, probleeme äh, elluviimisega, nii et selliste tulemuste puhul tuleb tõesti kiirelt reageerida ja oluline on siin ka kuulata kriitikat ja vigadest õppida. ma pöördun siin kohal otse ka Sotsiaaldemokraatia fraktsioonide poole, sest et mul oleks hea meel, kui sealt hääletatakse välja äh, seda arvamust kohtuskomisjonil. kui kriitika, kas kriitikat ei kannata ähm,, riskib sellega, et ei toimu ka paranemist ähm, kahe tuhande kahekümnenda aastani äh, siis kasutatakse miljardeid eurosid, mis ei ole ette nähtud äh, Euroopa Liidu eelarvest, vaid tulevad otse liikmesriikide arenguministeeriumitest ja, ja siis äh, Äh, makstakse välja Aafrika riikidele. on oluline kasutada vahendeid ka selleks, et äh, tegeleda põgenike äh, kriisiga ja ma siinkohal tsiteeriksin Federica Mogherini, kes on ise öelnud, et arenguabi ei ole kingitus, vaid see on investeering ja see kujutab endast uut laadi partnerlust või õigupoolest on vaja leida uut laadi partnerlus Aafrika riikidega ja ma tsiteeriksin ka Martin Schulzi, kes on öelnud, et me peame arengu koostööd paneme sõltuma ka demokraatia ja ja õigusriigi põhimõtete ning hea valitsemise tavade arengust ei, ei ole vastuvõetav, et me toetame diktaatoreid, kes oma rahvast rõhuvad. nii et äh, minu selge sõnum on see, et arenguabi peab võitlema probleemide põhjustega ma kutsuksin kõiki kolleege kõigist fraktsioonidest üles, et äh, mitte jätkata olemasoleva suunaga, vaid anda äh, arenguabile uus suund, mis vastab meie vajadustele ja ma loodan, te toetate minu raportit, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Piiber, teil on neli minutit ja suur aitäh, lugupeetud president, kõigepealt tahaksin tänada variraportööre koostöö eest ja assistente äh, ja äh, nõustajaid samamoodi. lugupeetud daamid ja härrad, eelarve täitmisele heaks kiidu andmine on alati, äh, eriti just oma koja kontekstis vägagi tundlik teema ja eriti, mis puudutab näiteks hoonepoliitikat ja Äh, kriitiliselt, äh, kui me asja vaatame, siis äh, tuleb rääkida ka kaasajastamisest, mis toob endaga kaasa kulusid ja kui me räägime Euroopa Liidust, siis võib-olla me peaks keskenduma siin laienemisele, vaid hoopis tõhusaks muutumisele. Lux Luksi auhind näiteks ähm, ja äh, ajaloomaja äh, on teine näide ähm, kas see äh, peaks näitama, et me oleme kodanikele lähedal ja me peame võtma arvesse selles kontekstis ka kulusid? uued mängureeglid Nõukogu Parlamendi ja Komisjoni vahel annavad meile seadusloome menetluses rohkem võimu ja siin on hinnangud, mis on olnud vägagi õiged, aga ähm, Äh, me äh, peame välja töötama ideoloogiad, aga need peavad ka kehtima. Äh, ka tõlketeenistust tuleks reformida, mis puudutab tehnilist varustatust, siis see on oluline, aga ka tööaeg tuleb jagada tõhusamalt ja õiglasemalt. ka julgeolek Euroopa Parlamendis on oluline teema, jah, kulutõhusus on oluline, aga see ei tohi minna nii kaugele, et me parlamendisaadikute, töötajate ja külastajate julgeolekuohtu paneme Äh, võib-olla on parem äh, omada oma ähm, julgeolekuteenistust selle asemel, et olla väljas sisse ostetud teenuste pakkujate meele ähm, vallas. Äh, ja nüüd näiteks toitlustusvaldkonnas oleme juba edusamme saavutanud ja minevikuvigu parandanud. aga me peame kiiremini edasi liikuma ja olukorda parandada, parandama selleks, et välise kontrolli äh, raames tehtud soovitusi järgida äh, ja nüüd äh, presidendi funktsioon ja see, kuidas tohib valimiskampaania raames käituda ja siin on kritiseeritud ka härra Schulzi isiklikult Äh, härra Schulz ei ole sageli eristanud presidendi ametit ja ähm, äh, fraktsioonipoliitikat ja äh, sotsiaaldemokraat partid jagavad ka seda kriitikat. lugupeetud daamid ja härrad, mainin ka parlamendisaadikud puudutavaid küsimusi ja ähm, Äh, lennupiletid ja nii edasi, siin me oleme püüdnud äh, äh, varasemaid probleeme lahendada, me peame edasi liikuma, aga me ei tohi jõuda sinnamaani, kus me oleme olukorras, kus see, mida me teeme, ei ole enam tõhus, me püüame säästa näiteks veevaldkonnas ja mujal ja me räägime siin telefoniarvetest ja sellest, kus ja kuidas me käime, sellealase informatsiooni veebi panemisest. austatud kolleegid, me ei peaks oma tegevusi liiga suurel määral küsimuse alla seadma, meie tegevusel on oma väärtus, me peame seda meeles pidama, suur aitäh! Now... suur aitäh ja nüüd saab kolmeks minutiks sõna härra Tšarnetski. austatud president, austatud Euroopa Kesk-, austatud kolleegid ähm, me, eh, kui me räägime nõukogust, eh, siis eh, me peame vaatama seda, milline on kulutuste määr ja eraldiste määr. väga palju raha on kantud üle aastast kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist. eriti see, mis puudutab varustust ja neid probleeme oleks võimalik vältida parema eelarve programmeerimise abil. selleks, et tagada parem eelarvealane ähm, programmeerimine ja äh, kavandamine, tuleb ähm, töötada välja konkreetsed äh, reeglid ja nõukogu ei ole veel välja töötanud äh, käitumiskoodeksit, mis tooks kaasa suurema läbipaistvuse ja tagaks institutsiooni suurema aruandluskohustuse ja tegelikult on äh, läbipaistvuse puudumine äh, murettekitav, kui me räägime liikmesriikide seisukohtadest äh, nõukogu kohtumistel Ähm, nõukogu peaks kindlasti ähm, arutama asjakohaseid dokumente ja panema paika aruandlussüsteemi, mis oleks selge ja mis võimaldaks avalikkusel ähm, seadusloomelist menetlust jälgida igati avatult ja läbipaistvalt. Äh, siin tuleb äh, välja ka probleeme, mis on seotud äh, kolmepoolsete läbirääkimiste ja nõukogu kohtumiste läbipaistvuse puudumisega. nõukogu peab suurendama läbirääkimistega seotud läbipaistvust arvesse tuleb loomulikult võtta ehm, probleeme näiteks eh, koostöö parlamendi ja nõukogu vahel ja selles kontekstis tuleb öelda, et nõukogu peab olema täielikult läbipaistev eh, ja aruandva kohustuslik Euroopa kodanike ees. ja ta peab võtma osa eelarve täitmise kinnitamise andmise menetlusest, nagu teised institutsioonid seda teevad. eelarve rakendamine nõuab koostööd nõukogu ja parlamendi vahel ja selle aluseks on töökorraldus, kuid tõsiasi on see, et äh, dialoogi ja koostööd ei ole. nõukogu ei äh, osale eelarvelises kontrollimenetluses, äh, see ei anna meile vastuseid meie poolt esitatud kirjalikele küsimustele, mille on saatnud eelarve kontrolli komisjon või mille on saatnud meie komisjoni konkreetsed liikmed. nõukogu ei osale kuulamistel või aruteludel, mis puudutab nõukogu seotud eelarvemenetlust me peame ütlema, et eelarve täitmisele kinnituse andmise menetlus erinevate institutsioonide lõikes eraldi on pikaajaline traditsioon juba, mille eesmärgiks on tagada äh, läbipaistvus ja aruandluskohustuse austamine Euroopa Liidu kodanikega äh, suhetes. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Viistisen, teil on samamoodi neli minutit. På øh, to af de rapporter, vi behandler her i dag, så skal jeg kort gennemgå øh, dem, før jeg går videre. Ma tahaks, ma tahaksin teile kõigepealt rääkida kiiresti ja lühidalt kontrollikoja menetlusest ja sellest, et tegemist, et tegemist on menetlusega, mida me ei peaks kritiseerima peale selle on eelarve kontrolli komisjon rääkinud äh, ka paralleelsetest äh, tegevustest, mida selle koja liikmed äh, oma töö kõrvalt läbi viivad. me peaksime mõtlema sellele, mida need andmed meile, mida need andmed meile näitavad. see, mis puudutab Euroopa Kontrollikoda on meile väga oluline ja meie soovitusi on seni ka kuulda võetud, mis valmistab rõõmu. see tähendab seda, et Euroopa Parlament ja regioonide komitee on oma tööd teinud hästi seetõttu ma soovitan anda eelarve täitmisele heakskiit, seda hoolimata asjaolust, et e, suurem osa kontrollikoja tegudest, e, e, kontrollikoja tegevusest on kontrollitav ainult kaugtöö käigus, aga samas sõitsime me ka kohale ja vaatasime neid tegevusi koha peal. seetõttu ma leian, et me võiksime eelarve täitmise heaks kiita ma tänan kõiki oma kolleege selle koostöö eest, mida nad minuga tegid. ja olen seisukohal, et väike probleem siiski on kontrollikoja töö tõhususega ja ka sellega, kui palju Euroopa raha siiski see koda oma tööks kasutab. see tähendab seda, et kõige suuremaid kuluartikleid tuleks siiski reformida ja tuleks rohkem keskenduda regionaalarengu küsimustele. komisjon on samuti sellele tähelepanu pööranud, aga meie oma raportis rääkisime sellest siiski uuesti. see võimaldab tegelikult äh, meil öelda ka seda, et rohkem ressursse tuleks eraldada just nimelt regionaalseks tööks. ja meie siis kokkuvõttes kiidame selle eelarve täitmise heaks, nagu oleme seda ka alati teinud. Euroopa Parlamendi lõplik arvamus on see, et me võiksime küll olla ka kriitilisemad, kuid siiski me seda praegu ei ole. see töö on olnud hea. ja koostöö president Schulziga on samuti olnud suurepärane. ja veel tahaksime rääkida paari sõnaga autojuhtide kasutamisest Euroopa Parlamendist ehk siis autojuhi küsimusest me toetame Euroopa poliitika üldisi eesmärke ja üldisi põhimõtteid ning seetõttu kiidame heaks ka selle eelarve ähm, täitmise. And thank you very much. suur tänu ka teile. me läheme edasi proua Makoveiga, kellel on sõna kuueks minutiks. tema on järgmine raportöör ning saab nüüd sõna proua Makovei. suur tänu. regioonide komitee, mina eh, koostasin raporti nende eelarve kohta ma otsustasin kohe alguses, et regioonide komitee eelarve täitmisele tuleb anda heakskiit, sest nende juhtkond on teinud head tööd selline heakskiit annaks neile ka lisamotivatsiooni paremini töötada ja aru saada, et iga eurosent loeb. siiski on mul nende töö kohta öelda ka kriitilisi sõnu. me peame olema kodanike raha kasutades ettevaatlikud. näiteks aastal kakssada, kaks tuhat neliteist tegi regioonide komitee seitsesada kaheksakümmend seitse visiiti liikmesriikidesse ja nendest umbes kakssada olid Kreekas ja Itaalias septembrikuus kaheksa miljonit eurot kulutati just nimelt ähm, reisikuludeks, ainult kaheksa miljonit eurot äh, ainult reisikuludeks. samuti tegid regioonide komitee töötajad palju muid reise, nii et suur osa raha läkski reisikuludeks. regioonide komitee dokumentatsioonist on näha, et äh, nende küsimustega ka tegeldi esitatud oli sadade lehekülgede kaupa ebamääraseid selgitusi, kus täpseid arvandmeid polnudki. see on esimene kriitiline noot. teiseks eh, tahaksin kritiseerida neid dokumente, mida regioonide komiteele saadeti. mõnikord oleks saanud vastuse mahutada ühele A4 eh, leheküljele, aga saadeti kümneid ja mõnikord ka sadu lehekülgi, mis näitab seda, et regioonide komitee töötajad ei suuda bürokraatiat vähendada ja teevad tihti rohkem, kui on vaja. kui saata sadu lehekülgi pikk dokument kellelegi, siis näitab see lugupidamise puudumist. siiski on mul märkida ka soodsaid asju. esiteks äh, reeglid äh, ausa käitumise kohta ning nende reeglite jõustamine. teiseks on regioonide komitee oma liikmetele ja töötajatele selgitanud, mis on lubatud ja mis on ähm, seaduslik seda kõike suutsid nad saavutada aastal kaks tuhat neliteist. aastal kaks tuhat kolm jõudis Euroopa kohtusse üks kohtuasi, mis aastal kaks tuhat neliteist ei olnud veel saanud lahendust. ja minu meelest on vale, et mõni äh, mõni äh, institutsioon peab kolmteist aastat kohtu ees seisma, enne kui tuleb otsus. Olav tegelikult otsustas, et see regioonide komitee töötaja süüdi ei ole ning tema kohtuasi peaks saama kiiremas korras mingisuguse lahenduse. juunis kaks tuhat kuusteist annavad äh, Euroopa Kohtu ametnikud te teada, milline see otsus siis on. ma tahaksin tänada regioonide komitee kolleege koostöö eest. Nad on minu vastu olnud alati väga koostöövalmid, nüüd tahaksin neile öelda seda, et bürokraatiat peavad nad ikkagi kärpima, sellepärast et maailm areneb ja arenema peavad ka nemad ning muutma seda, mismoodi nad töötavad. ma soovitan regioonide komitee eelarve heaks kiita ning soovitan heaks kiita ka andmekaitsega tegeleva institutsiooni eelarve täitmise Nad võtsid aastal kaks tuhat kolmteist vastu samuti siis eetikaalased reeglid ja äh, oluline on neile meelde tuletada ja meilegi meelde tuletada, et andmed on internetis igal pool saadaval, andmeid saab näiteks Vikipeediast ja mujaltki liikmesriikide ametnikud ja neid puudutav andmestik ei ole eriliselt kaitse all. isikuandmeid loomulikult ei tohiks avaldada ja ka konfidentsiaalseid andmeid mitte, aga kui me räägime Euroopa ametnikest, kes Euroopa kodaniku raha kasutavad, siis need andmed peaksid küll olema avalikud ja siin ei ole midagi varjata eelarve täitmise me igal juhul kiidame heaks ja sellega ka õnnitleme andmekaitseagentuuri tehtud töö eest. justiits- ja siseasjadega tegelev agentuur oli samuti minu vastutusalas, minu, kes ma olen libekomisjoni liige loomulikult tuleb kaitsta rikkumistest teatajaid ja loomulikult tuleb lahendada ka huvide konfliktide probleem. kui agentuur tahab äh, tagada toiduohutust, siis ei tohiks nad samal ajal tööle võtta toiduainete tööstuses töötavaid isikuid, sest siis tekib huvide konflikt. ma vaatasin läbi ka mitmed kohtuasjad mis on äh, selle agentuuri vastu algatatud, need asjad on algatatud kõik sellepärast, et ei järgita reegleid, mida avalik asutus peab täitma. ja viimane agentuur, millest ma tahaksin rääkida, ongi toiduohutus, Toiduohutusamet ja seal, nagu ma juba rääkisin, tekkiski tohutult suur huvide konflikt. täpsemalt tekkis see jaanuaris kaks tuhat kuusteist Nad ütlesid, et nad kavatsevad direktori ametikohale võib-olla kinnitada isiku, kes töötab toiduainete tööstuses. agentuur tahtis selle isiku lihtsalt tööle võtta, kuna ta oli esitanud taotluse, aga see, et teda täiendavalt ei kontrollitud ja huvide konflikti ei kontrollitud, on täiesti lubamatu. see isik töötas toiduainete tööstuses. me tahame ju teada, mida me sööme ja kas see toit on ikka ohutu Eurojust on selles suhtes väga eeskujulik ja ka Toiduohutusamet võiks nende eeskuju järgida. aitäh uh,! uh like speaker... härra Voon, palun. aitäh, uh, proua president, nagu eelmine kõneleja, ma kasutaksin vast kogu oma kõne ära, et uh, mitte võtta pärast veel kord sõna. proua president, ma koostasin kolmkümmend kolm raportit keskametite kohta oli päris palju tööd, suur tänu Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni personalide, aga ka sekretäriaadile ja suur tänu variraportööridele, kellega me tegime väga head koostööd. ma tahaksin teha ühe üldmärkuse eelarve kinnitamise heakskiidu kohta. suur tänu kõigile variraportööridele kõigi nende raportite juures, eelkõige üldisem Ähm, eelarve täitmise heakskiidu dokumendi äh, juures, ma usun, et see dokument oli hea. kontrollikoda ja kõik äh, ametid äh, tegid väga tihedat koostööd nende raportite koostamisel. ma sain kontrollikojast raporteid kõigi ametite kohta ning mul on hea meel teatada, et on tehtud väga suuri edusamme, ma ka eelmisel aastal koostasin sama teema raporteid, et võin seda öelda ning äh, kontrolli põhjal oli siiski põhjust rohkem seada kahtluse alla ähm, siis äh, ähm, raamatupidamise äh, tõesust ja seda täpsemalt uurida. samuti, mis puudutab meetmete elluviimist kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta ühise lähenemisviisi raames, ähm, toimus muudatusi ning äh, üheksakümmend kolm protsenti ametitest äh, andsid teada, et äh, nad kasutavad ühiseid teenuseid teiste ametitega, neil on ka koostöölepinguid nendega ning ma julgustaksin ameteid veelgi rohkem seda kaaluma, et selliselt saada kokkuhoidu. on samuti koostatud juhiseid, eh, mis puudutab hankemenetluses osalemist, eh, hangetes meil on korraldanud komisjon, eh, ka see võiks tuua suurema efektiivsuse. enamik ameteid suutis personali vähendada viie protsendise eesmärgi suuruses kuid ma tean, et mitmed ametid on ka avaldanud muret selle üle üle. üle kaheksakümne protsendi ametitest on äh, juurutanud äh, pettusevastased strateegiad üle, üle üheksakümne protsendil on olemas ka juhised, mis puudutab äh, CV-de ning huvide deklaratsiooni avaldamist nõukogu liikmete, juhatuse liikmete puhul Äh, muidugi teatavaid mureküsimusi siin on, nagu kõigi aruannete puhul mõnedes valdkondades on äh, vaja teha ka parandusi. näiteks jaanuari kaks tuhat neliteist seisuga oli neljal ametil, nelja ameti puhul äh, toimub endiselt läbirääkimised, mis puudutab lepinguid liikmesriikidega. on küll tehtud edusamme, kuid ma julgustaksin kõiki liikmesriike viima lõpule kokkulepete ellurakendamine. nüüd, mis puudutab vahendite ülekandmist eelmisest aastast, siis mul on hea meel öelda, et suurem osa neist olid äh, planeeritud, kuid mõnedel juhtudel oli need nende ülekannete maht väga suur, mis võib äh, näidata, et äh, vajadusi oli kas ülehinnatud või muul viisil ei olnud need kulutused õigustatud enamasti oli aga võetud vastavad meetmed, et äh, nende probleemidega tegeleda. mõnedes ametites äh, on probleeme endiselt äh, soolise tasakaalusega, eriti mis puudutab juhtpositsioone. ning palusime ametitel ka esitada täpse kava, kuidas selle probleemiga kavatsetakse tegeleda. jällegi kutsuksin üles liikmesriike püüelda soolise tasakaalu poole, kui nad Äh, seavad üles kandidaate ametikohtadele ametites. ja lõpetuseks tahaksin kutsuda üles ameteid tugevdama jõupingutusi, et parandada oma kommunikatsioonipoliitikat, suuren-, poliitikat, suurendada oma nähtavust ja suurendada teadlikkust nende tegevustest ning äh, saavutustest. kõik need ametid teevad väga palju väga olulist tööd kõigile Euroopa kodanikele ning nad peaksid ka äh, seda rohkem avalikkuse ette tooma et äh, inimesed saaksid ka nende tegevusi tõesti hinnata. eelarve kontrolli komisjon hääletas ülekaalukalt selle poolt, et äh, heaks kiita kõigi eelarvete täitmise kinnitamine ning äh, kontrollikoda on ka kiitnud edusamme, mis on möödunud aastatel tehtud. ma loodan, et homme taas hääletatakse kõigi nende raportite poolt ja kinnitatakse kõigi nende ametite eelarve. aitäh, härra Marinescu, palun neli minutit. suur tänu ja kõigepealt tahaksin tänada oma kolleege, variraportööre ja kolleege komisjonis, komisjonis eh, ühiste ette, ühiste ettevõtete puhul on meil siis siin ainult üks äh, raport äh, ja tegemist on väga olulise teemaga, meil toimus väga palju arutelusid majanduse arengu, majanduskasvu üle, töökohtade loomise üle. selle esmaseks äh, eelduseks on teadus-arendustegevuse rahastamine, meil on vaja rohkem uuendustegevust ja meil tuleb tõesti ka praktikas ellu viia teadustöö tulemused. mul on hea meel, et äh, me oleme näinud Euroopa Liidus, äh, et äh, praktiline elu rakendamine on olnud edukas. Cesar on üks selline näide, mis on juba alustanud teadustöö tulemuste ellurakendamist. mis puudutab lennujuhtimist. see on suurepärane näide või näiteks Clean Sky puhta taeva algatus sellel juhul on siis äh, juba jõutud äh, tehnoloogilise demonstratsiooni faasi ja see on väga oluline, et äh, see võib tõepoolest peagi tuua juba praktilisi tulemusi. ning me näeme siis sellest, et see kõik toimub, toimib väga hästi. FCH on ainuke ühistest ettevõtetest mis on tegelikult kasutanud kogu äh, raha eelmisest mitmeaastasest finantsraamistiku perioodist. Äh, äh, siis see ühisettevõte, mis tegeleb ITER-iga on erijuht, nad on näidanud, et nad suudavad tõesti ka midagi ära teha. kui ma ei eksi, siis kaheksakümmend protsenti nende tegevusest on nüüd tõepoolest käimas, on teatavaid probleeme tegevuse rahastamisega, aga uus äh, juht on siis e-, esitanud kava, me eeldame, et see kiidetakse ka heaks ja sellepärast äh, olen teinud ettepaneku, et me selle konkreetse ühisettevõtte puhul lükkame äh, Ähm, täitmise heakskiitmise edasi. on veel kaks ühisettevõtet, Atomis ja ENIAC, mis on siis välja arenenud Exceli ühisettevõttest ning Artemis ja Excel on saanud kontrolli äh, kojalt äh, negatiivse hinnangu, sest et ei olnud päris täpselt ähm, võimalik ähm, veamäära välja arvutada vastavalt riiklikele äh, reeglitele. et ei olnud võimalik kindlaks teha, et veamäär tõepoolest vastab äh, institutsioonide nõuetele. ma usun, et võime siin siiski edasi liikuda ja aru, et neis dokumentides, mis on esitatud, on ka, kus on siis ka andmed äh, riiklikele asutustele, mis tegelevad selle valdkonnaga, on võimalik, äh, nende põhjal on siis võimalik kindlaks teha, kas senine tegevus on olnud korrektne või ei. parlament äh, kindlasti seda soovib ja kuna aeg hakkab otsa saama, siis äh, ma tegelikult hea meelega ähm, räägiksin praegu pikemalt ja siis lõpus äh, sõna enam ei võtaks. Äh, niisiis, Excel on muidugi ühisettevõte mis äh, ühendab kahe varasema ühisettevõtte tegevused. ja meil äh, oleks hea meel näha kontrollikoja arvamust selle tegevuse kohta ja loodetavasti seejärel saame siis ka anda heakskiidu Exceli eelarve täitmisele. ma loodan, et Kontrollikoda annab meile veidi üksikasjalikumat infot. ja tahaksime just äh, kuulda üksikasju, äh, mis puudutab äh, erasek-, sektori rahastust ning samuti sooviksime rohkem infot veamäära kohta ja kuidas maksete eh, ning Horisont kaks tuhat kakskümmend raames antud rahastuse toimimine paralleelselt toimib, sest neil on veel kolm aastat aega, et neid paralleelselt kasutataks. Eh, sel, see rahastus siis, mis läheb erinevatelt eelarveridadelt. suur tänu kontrollikojale suur tänu koostöö eest, meil on tõesti olnud väga hea koostöö, mul on olnud mitmeid kohtumisi selle aja jooksul ja loodan, et tulevikus on samuti teiega koostööd teha, et veel lahtised teemad lahendada. suur tänu! suur tänu! ja nüüd annan ma sõna nõukogule ja proua Hennis Plašatile suur aitäh, lugupeetud president, austatud volinik, äh, austatud parlamendisaadikud, mul on väga hea meel siin olla ja osaleda sellel väga olulisel arutelul, mis puudutab Euroopa Liidu eelarve rakendamist eelarveaasta kaks tuhat neliteist ja seda äh, siis ähm, vastavalt artiklile kolmsada üheksateist aluslepingust äh, Hollandi äh, rahandusministril oli au äh, tulla välja soovitusega äh, anda ähm, heakskiit eelarve kinnitamisele ja ta, sel nädalal plenaar ka hääletab selle üle. ilmselge on see, et kodanikud ootavad meilt seda, et me oleksime ähm, tähelepanelikud selles osas, kuhu Euroopa raha kulub ja see on vägagi õigustatud ja see ei ole oluline mitte ainult avaliku äh, arvamuse perspektiivist lähtuvalt, see on meie äh, juriidiline kohustus, me peame Euroopa Liidu eelarvet kasutama vastavalt reeglitele. Euroopa Liidu äh, kulutuste range kontrolli all hoidmine on meie kõigi jaoks olulise tähtsusega. nõukogu tegi ettepaneku, et komisjonile äh, antakse eelarve täitmisel kinnitus äh,, kuid nõukogu äh, ütleb ka, et endiselt on veel vaja Euroopa Liidu eelarve äh, täitmisel palju äh, parendusi ära teha äh,. näiteks tuleb äh, Äh, veamäära vähendada, mis on neli koma neli protsenti ja tõsiasi on ka see, et ähm, väga suur veamäär on siiski veel kuulutustel ja näiteks põllumajandus, ühtekuuluvus äh, ja teadusuuringute valdkond on just need valdkonnad, kus on kõige rohkem vigu täheldatud. nõukogu on eriti mures äh, sellega seoses, et eriti just Kontrollikoja leedutajapõhiselt on sõltumatud audiitorid ja teised osapooled omanud piisavalt informatsiooni selleks, et neid neid vigu avastada ja korrigeerida. ilmselge on see, et Euroopa Liidu rahade haldamisega seotud kõik osapooled peavad tagama öö, eh, oma öö, eh, kohustuste täitmise ja see puudutab ka liikmesriike nõukogu on liikmesriike ja komisjoni üles kutsunud tugevdamaks vastastikust koostööd ja on rõhutanud, kui oluline on see, et vigu ei oleks. lisaks on välja toodud see, et on vaja kontrollida kvaliteeti, parandada selleks, et leida ja ähm, parandada vead, enne kui nad komisjoni jõuavad. jah, ma olen nõus raportöör Schmidtiga, aga meil ei ole mitte ainult vaja rohkem kontrolle, vaid olemasoleva kontrollisüsteemi paremat äh, ärakasutamist hoopis. see tähendab seda, et neid paremaid kontrolle on võimalik tagada kulutõhusal viisil äh, ilma äh, lisakontrollide pealepanemiseta. lisaks sellele nõukogu soovituses on ära toodud ka see, et finantskorrektsioonid ja raha tagasinõudmine on väga olulised elemendid selleks, et kaitsta Euroopa Liidu rahalisi huvisid majandus, oh, vabandust, maksed tuleks peatada eh, siis, eh, kui eh, on selge, et on olulisi puudujääke ja need rahad maksed peaksid olema peatatud senikaua, kuni eh, vead on parandatud. Ähm, ebaõigestel alustel makstud eh, summad tuleks koheselt tagasi küsida ja eh, oluline on olukorra kohene parandamine. nõukogu on komisjoni üles kutsunud lisaks sellele ka andmaks eelarvepädevale asutusele sel aastal, aastal kaks tuhat kuusteist põhjalik raport, mis põhineb süstemaatilistel andmetel, mis on juba kättesaadavad ähm, valdkondades, kus veamäär on ähm, kogu aeg kõrge olnud ja tuleks kindlasti teha ka veamäära põhjused. lisaks sellele on äh, palutud reeglite lihtsustamisega tegeleda. see on väga olulise tähtsusega selleks, et äh, saada äh, hea auditi arvamus ähm, see tooks kaasa halduskoormuse vähenemise eh, kasusaajatele ja ametivõimudele, kuid võimaldaks lisaks sellele veel eh, tõhusamat eh, kontrolli rakendada, mis oleks ka vähem kulukas. nõukogu loomulikult tervitab komisjonipoolset tööd makse ja signeeringute valdkonnas ja kutsub üles pidevat seiret äh, tagama äh, meil õhus olevate kulutuste, kulukohustuste kontekstis lisaks tuleb äh, anda asjakohast informatsiooni pikaajaliste rahavoogude kontekstis selleks, et panna vajadused vastama rahastusega nõukogu rõhutab seda, kui oluline on see, et leevendatakse ähm, äh, ebakõlasid äh, eelarvega seotud kontekstis ja lõpetuseks tahaksin öelda, et nõukogu tervitab kontrollikoja lähenemist, kus hinnatakse Euroopa Liidu kulutusi äh, Äh, ja tegeletakse mõõtmisega. nõukogu äh, julgustab äh, järgima kontrollikoja soovitusi, määramaks ära kõige tõhusamad ja paremad süsteemid Euroopa Liidu eelarve kontekstis ja ka koostöös liikmesriikidega ja kontrollikojaga ja ma olen nõus selle rõhuasetusega, mida raportöör Labajova asetab tulemusele orienteeritud eelarvestamisele ja Äh, loomulikult me ei taha äh, tervita-, äh, me ei taha asjadest ette rutata, aga teadusuuringute eelarvet me tervitame, sellekohane kohtumine toimus ka eelmisel nädalal. ilmselge on see, et me ei ole jõudnud veel lähe, lähedale meie lõppeesmärgile ja nõukogu tahab näha aasta-aastalt paremat süsteemide äh, Ähm, kontrolli ja haldamist kõikides poliitikavaldkondades. The performance framework of the EU budget. peame mõtlema selle peale, kuidas äh, parandada peab mõtlema selle peale, kuidas toimub ka aastase finantsraamistiku vahearuanne e, ja peab mõtlema ka selle peale, milline on meie panus äh, vahearuandesse õigeaegselt. ma hakkan nüüd lõpetama Ehm, oleme alustanud juba tööd järgmise mitmeaastase finantsraamistiku osas, võttes sealjuures ehm, arvesse ka parlamendipoolset panust. eesmärgiks on võimalikult varasest faasist peale üle vaadata võimalused olukorda parandada. selleks on välja töötatud mitmed erinevad printsiibid, ehm, mis võivad aidata tegevust parandada ja Eh, esitame selle eh, kohta Nõukogus eh, eesistujariigi raporti. loomulikult ka esitame sama raporti Euroopa Komisjonile, aitäh! suur tänu, minister! ja kolleegidele teadmiseks, et institutsioonide vahelised kohustused teil on ja panevad teid lahkuma praegu siit kambrist, aga te tulete tagasi. ja nüüd saab sõna komisjon ja ma tervitan proua Georgievat ja palun, teil on sõna suur tänu, proua president, lugupeetud raportöörid, proua minister, president Caldeira, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud ja kontrollikoja liikmed. ma tahan tänada kõigepealt kõiki teid ja eriti raportööre. me kuulasime teid äh, ja kuulasime nõukogu kontrollikoja arvamusi, kui tõsiselt te võtate kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust? me oleme ajastus, mil Euroopa nõuab, et me eh, kõige paremini eh, tõesti mm, kasutaksime ära need rahad, mis ohverdavad inimesed meie eelarvesse ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus äh, Äh, jah, on tähelepanuväärne selles, et kontrollikoda, parlament, nõukogu, komisjon, kõik on ühel meelel selles osas, et tähtis on eelarve täitmisele just rõhku panna. on vaja mõelda, kuidas ta annab tulemusi meie kodanikele ja Euroopa Liidu majandusele samuti kuidas peetakse kinni eeskirjadest. ma mõistan, et meil on siin vaja vaeva näha mõlemas valdkonnas, on vaja stabiliseer-, on stabiliseerunud meie veamäär, aga nüüd on vaja hakata seda vähendama ja äh, on vaja võimalikult hästi ära kasutada meie eelarve rahalised vahendid ja nagu minister äsja ütles, viis päeva tagasi kuus päeva tagasi, kahekümne teisel aprillil oli meil esimene kohtumine institutsioonide vahelises töörühmas, mis tegeleb just tulemuste küsimusega ja hakkasime määratlema, mis asi see tulemus siis on, et me ühel meelel oleksime selles, mis see on, kuidas seda mõõta ja siis mõelda selle peale, kuidas süstemaatiliselt edasi liikuda tulemuspõhise eelarvestamise poole ma jah, tunnustan äh, proua Labajovat, meie pearaportööri, tema meelekindluse eest. jah, ta laiendas meie arutelusid sellelt, mis äh, vanaema oli lihtsalt veamääraalased äh, arutelud, nüüd juba laiemale pinnale, nimelt poliitilised eesmärgid ja saavutatud tulemused olid tähelepanu keskmes ja siin ma tahaksin neli järeldust Äh, tuua, mm, aga see ei ole sugugi ammendav. me oleme õppinud meie aruteludest ja kõigepealt äh, prioriteetidele joondamine eelarves, teiseks rohkem tähelepanu tulemustele, äh, kolmandaks kõrge veamääraga tegelemine endiselt, ministergi rääkis sellest ja lõpetuseks see, kuidas me leiame õige tasakaalu riskide haldamise ja riskide vältimise vahel. ma alustaksin esimesest punktist. sedamööda, kuidas vahe, läbivaatamine, vahearuanne läheneb, on aeg tulnud ausalt kindlaks määrata, kas me suudame oma poliitilised prioriteedid kokku viia eelarveliste vahendite eraldamisega. tegemist on küsimusega, mis loodetavasti viib meid, meid tähtsate järeldusteni käesoleva finantsperspektiivi perioodil ja loodetavasti meil õnnestub ka eh, näha, kas me kasutame ära täiel määral selle paindlikkuse, mis eelarves on ette nähtud mitmeaastase finantsraamistikus. ja teine osa arutelust on, kuidas meie poliitilised eesmärgid äh, tõesti muutuvad eh, tegevuseesmärkideks koha peal ja kuidas kantakse ette saavutatud tulemustest. jah, praeguse finantsperspektiivi eh, perioodil oleme teinud tubli sammu edasi prioriteetidest kinnipidamisel ja samuti ka mõõdame seda, mil määral me oleme suutnud saavutada oma eesmärgid, aga samas me ei ole sugugi ideaalsed, me õpime äh, selles protsessis ja kasutame õpitut, kui hakkame uut programmide põlvkonda välja töötama. meil toimub institutsioonide vaheline dialoog selleks ja nii saavad asjad paremini minna oluliselt. teiseks, arutelu näitas, et on peab paranema aruandlus tulemustest, meil on väga palju informatsiooni meie käsutuses, aga me peame selle struktureerima nii, et see suunab meie rahaliste vahendite eraldamist, et me viiksime selle aruandluse paremini kokku meie mõõdikutega ja näitajatega. ja ma tahan öelda, et meil on sel aastal tähtis samm tulemas äh, artikkel kolmsada kaheksateist äh, aruanne äh, sünnib sünteesaruande kujul ja see annab parema ülevaate Euroopa Liidu eelarve kasutamisest. ja me mõistame suurepäraselt seda, et eh, on vaja eh, eh, riskid ja vead juba varajases staadiumis tuvastada, kõigepealt tuleb nad üldse ära hoida. see on kõige parem viis, kuidas nendega talitada, aga meil jätkub ka töö mitmeaastase iseloomu kallal, mis vigadel on, me mõõdame neid jah iga-aastaselt, aga meie programmid ju on mitmeaastased ja me tahame anda stiimuleid, et parandataks vead. et et äh, lõppkokkuvõttes äh, vigade kulud meie kodanikele väheneksid ja kolmandaks, meil paluti, et me tõesti käsitleksime seda jätkuvalt kõrget veamäära ja sellepärast aasta lõpus sünnib meil aruanne, kus analüüsitakse seda valdkonda ja ma tahan rõhutada, et äh, me tugineme siin varasemate varasema mitmeaastase finantsraamistiku kogemustel aastates kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, aga jah, selle kasutamine on ka piiratud ja me tugineme ka juba hilisemale informatsioonile ja vaatame, millised on need süsteemsed riskid ja kuidas neid annab vähendada. ja lõpetuseks me tahame, et oleks selge, et millised on riskide äh, Ehm, ohjamise võimalused, siin räägiti, et lihtsustamine on üks viis, minister viitas sellele tõepoolest ehm, finantsmääruses me näeme ette, kuidas lihtsustamist saavutada, aga me ei saa kunagi vigasid nullini vähendada ja me ei tohi peljata ehm, ka riskantsemaid, aga samas väga väärtuslikke toiminguid, näiteks arengu valdkond kui me tahame ära hoida konfliktid, kui me tahame vähendada seda katastroofilist mõju, mis on ähm, arengu, kui ta on pärsitud, siis on selge, et tegemist on valdkondadega, mis on riskantsemad, aga me peame aitama oma meeskondadel nende riskidega toime tulla, neid ohjata. aga äh, nad öö, äh, peavad tegema, mis on õige ja mitte jääma tegevusetuks ja samuti rändega, jah, siin on vaja kiiresti tegutseda, see on kriitilise tähtsusega ning me töötame väga keerulistes äh, oludes, väljakutsed muutuvad iga päevaga. ja ma lõpetan proua Labajova tsiteerides, ta ütles, et tulevikust saab minevik. ja ma lisaksin, et me peame minevikust õppima selleks, et kindlustada parem tulevik ja eelarve täitmisel heakskiidu andmise protsess on suurepärane võimalus seda teha. Merci, madame. suur tänu ja annaksin sõna nüüd kohe edasi äh, härra Kaldeirale, palun, kontrollikoja esimehele. austatud proua juhataja, kallid kolleegid, äh, minister proua Georgieva Euroopa Kontrollikoda tervitab äh, tänast võimalust osaleda jälle kord äh, eelarve täitmise heakskiidu andmise protsessi lõppfaasis. räägime kahe tuhande neljateistkümnendast aastast. kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki raportööre, kes on sõna võtnud. eriti tahaksin tänada proua Tlabajovat suure tehtud töö eest. ja loomulikult ma tahaksin tänada eelarve kontrolli komisjoni. Nende raport tõesti on väga oluline kogu selles ettevõtmises ja raport ja täpsemalt Euroopa Liidu eelarve raport viitab väga olulistele õppetundidele, mida me ei saa eirata. ja väga paljud nendest on tulnud välja tööst, mis on tehtud meie aruande kallal meie kontrollikoja liikmed ja meie personal on seega väga rahul sellega, et meie seisukohad on võetud erinevates parlamendi heakskiidu raportites arvesse. ja eriti, mis puudutab Euroopa Liidu eelal-, eelarvet ja selle täitmise heakskiitu, meie tõesti arvame, et praegu seisab meie ees see probleem, et me peame õppima mineviku vigadest eriti ehm, sellest, mida õpetas meile aasta kaks tuhat neliteist majandusaasta ja et ehm, kuidas tõlgendada need kesk- ja pikemaajalisteks muudatusteks Euroopa vahendite kasutamise süsteemis. väga julgustav ehm, on olnud tänane arutelu seni. nimelt kõik institutsioonid on üles näidanud vajadust tegutseda ja on pühendunud sellele. kuid selleks, et need õppetükid meile ka selgeks saaksid, peavad need kajastuma ka praeguse mitmeaastase finantsraamistiku vahearuandes, kuid need peavad leidma kajastamist ka finantsmääruse revisjonis. ja on oluline, et me teeksime üheskoos koostööd kõik äh, institutsioonid oma valdkonnas on selleks, et meie eelarve oleks rohkem tulemustele keskendunud. nagu ma ütlesin eelmise aasta novembrikuus, arvan ma, et on vaja meil äh, hakata välja arendama täiesti uus, uut lähenemist Euroopa Liidu äh, kuluartiklite ja investeeringute puhul. see tähendab seda, et Euroopa Liidu eelarve peab olema paremini äh, rihitud Euroopa Liidu strateegiliste eesmärkide täitmisele ja meie eelarve peab olema kriisiolukordades paindlikum, te viitasite siin pagulas- ja rändeküsimustele. ja loomulikult peab eelarvet olema võimalik kasutada ka tõhusamalt ja selles mõttes on paranemisruumi küllaga. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruandes viitas Kontrollikoda eh, sellele, et veamäära tuleks vähendada ja tulemusaruannet parandada komisjon on äh, meie sõnumi kuulda võtnud, meie soovitused heaks kiitnud ja nagu me kuulsime, täna tegutseb juba ja see on tõesti väga julgustav. meie omalt poolt ähm, kavatseme hoida silma peal nendel arengutel, võtta see, need arvesse aasta kaks tuhat viisteist aasta aruandes, praegu on see ettevalmistamisel ja sellel aastal ma loodan, et me saame selle välja anda juba oktoobris, varem kui eelmistel aastatel. ma tahaksin tänada komisjoni ja eriti aseesi-, presidenti Georgievat, et äh, õnnestub sellel aastal ilmselt ühele poole saada varem ja mul on hea meel, et ka parlament on äh, sellega nõus olnud lugustada ka dialoogi parlamendiga ja parlamendikomisjonidega tagamaks selle, et me saame esitada aruande omalt poolt, mis annab äh, kojale nii palju abi kui võimalik selleks, et te saaksite täita oma pädevust ehk teisisõnu olla äh, järelevalvajaks Euroopa seadusandluse eelarve täitmise osas. seega proua juhataja, kallid kolleegid, äh, ma tahaksin öelda, et Euroopa Parlament äh, peaks äh, kasutama ära selle võimaluse, mis meil praegu on tekkinud, äh, selleks, et viia läbi põhimõtteline muudatus selles kohas, kuidas avalikku raha kogutakse, kulutatakse ja kuidas see on suunatud meie eesmärkide täitmisele. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, härra Kaldeira! ja nüüd järgmisena saab sõna härra Breda Ahvet komisjoni nimel. suur tänu, proua juhataja! mina esitan teile siis täna väliskomisjoni arvamust eelarve heakskiidu täitmise kohta ja tahaksin selles äh, valguses siis ähm, tervitada neid soovitusi, mis on esitatud erinevate aruannete puhul Kontrollikoja poolt. eriti tahaksin tähelepanu pöörata sellele, mida on öeldud selle kohta, kuidas kasutatakse Euroopa eelarvet meie välispoliitika rakendamiseks kui me räägime sellest, kas raha kulutatakse meie eesmärkide täitmiseks välispoliitika vallas, siis siinkohal on oluline rõhuda sellele, et äh, välispoliitika tulemused sõltuvad otseselt äh, kohalikest ja regionaalsetest äh, aspektidest, mida meie ei saa kontrollida ja seega välispoliitika eelarve minu meelest peaks olema paindlikum ja seda peaks olema ka võimalik paindlikumalt hallata, selleks et me saaksime ki-, reageerida paremini kolmandates riikides tekkinud kriisidele. lisaks sellele tuleks tagada täielik läbipaistvus. ühtlasi arvan ma ka seda, et äh, oluline on see, et komisjon ja välisteenist- ja Euroopa Liidu välisteenistus äh, vähendaksid väljamaksmata kulukohustuste äh, hulka, vähendataks veamäära ja et äh, veamäär väheneks ka Euroopa Liidu vahendite kasutamisel laiemalt. tänu. ja nüüd saab äh, arengukomisjoni nimel sõna härra Frunzulika, üks minut on ka teil kõneaega. suur tänu, proua juhataja. daamid ja härrad, kallid kolleegid mina olen raportöör Arengukomisjoni arvamuse puhul eelarve heakskiitmise osas aastal kaks tuhat neliteist, kaheksa, üheksa, kümme ja üksteist Euroopa Arengufondi osas samuti ja seega ma tahaksin mõningaid murekohti välja tuua, mis on poliitilises resolutsioonis ka selja, kirjas kõigepealt nii arengu kui ka eelarve kontrolli komisjon on üles näidanud muret sellepärast, et raportöör on kaasanud mõned laused, mis ei ole õiglased eba- äh,, mitteametlikust töödokumendist, mille koostas kontrollikomisjoni kolleeg, aga mida kunagi kontrollikomisjon arvesse ei võtnud. mina viitan igasuguse, mina ei lubaks selliseid viiteid taolisele dokumendile raportöör ütleb et üheteistkümnendast äh, edfist peaks äh, veerandi kasutama pagulasprobleemi lahendamiseks tegelikult peaksime me keskenduma hoopis jätkusuutliku poliitika äh, arendamisele kolmandates riikides mis on kriisikolded kui me hakka- kui me seda tulekahju nende rahandi- vahenditega kustutame mitte ei investeeri pikemaajalisse poliitikasse siis me siis see ei ole õige. me peame vaatama läbi, mida teevad meie missioonid selles piirkonnas ja et me ei sea EDF-i fondi kui sellist küsimärgi alla. suur tänu. tööhõivekomisjoni nimel härra Kaasa, palun. suur tänu, proua juhataja. mina tahaksin keskenduda konkreetsemalt Euroopa ametitele. Eurofond ja Euroopa Töötervishoiuametile. tegemist on äärmiselt oluliste ametitega, nad keskenduvad kutseharidusele, keskenduvad koolitussüsteemidele nendes riikides, mis on veel arenguteel. tegemist on ametitega, mille peamiseks tegevusalaks on teadusuuringud ja analüüside koostamine. see aitab meil maandada riske ja välja arendada äh, jätkusuutlikud töötamist, töötingimused me suhtume positiivselt sellesse, et ähm, ametite eelarve tõusis, äh, nendesse äh, ametitesse tuleb su-, su-, suhtuda eraldi, ei tohiks neid üle koormata aga ka pädevustega, nad peaksid saama oma tööd korralikult teha, nende peamiseks ülesandeks on soovituste andmine ja see on meie jaoks ka väga tähtis ja see on oluline meie kodanike heaolu jaoks suur tänu ja transpordikomisjoni nimel annaksin sõna härra Salinile. La... suur tänu. ma arvan, et ehm, sellele ehm, täitmisele heakskiidu andmine transpordisektoris nõuab pisut põhjalikumat järelmõtlemist kui teistes küsimustes. ma tahaksin eriti keskenduda investeeringutele. Need on äärmiselt olulised, sest transpordipoliitika peab minema kaugemale selle ettepaneku loogikast ja ta peab minema rakendusloogika suunas. peame keskenduma eh, tulemustele oma komisjoni töös. keskendugem konkreetsemalt Junckeri plaanile see on äärmiselt oluline, kuna ta kavatseb ära kasutada kõigi Euroopa riikide investeerimispotentsiaali. transpordikomisjonis räägiti võimalusest ehm, näiteks eh, CEV ressursside ärakasutamist ja ehm, seda eriti just valdkonnas, eh, kus eh, era- ja äh, avaliku sektori ühised investeeringud ei ole äh, suutnud soovitud äh, tulemusi saavutada. peaksime liikuma suunas, mis annaks soovitavaid tulemusi, praegusel hetkel seda pole eriti näha transpordisektoris. peame olema teadlikud vajadusest olemasolevad ressursid hästi ära kasutada ning samas peame tunnistama ka eh, Junckeri plaani eh, positiivseid mõjusid. järgmisena saab sõna proua Maletitš. suur tänu, proua Georgieva ja proua eh, juhataja peab ütlema, et veamäär on kasvanud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastaga võrreldes, see pole aga üllatav. on erinevalt tõlgendatud äh, seda äh, põhjust ja äh, tegelikult audiitorid ise ka ei tea, mis on õige ja mis on vale ning tõlgendavad olukorda erinevalt. tegemist on väga keerulise äh, süsteemiga, mida tõlgendatakse väga erinevalt, mis toob kaasa kas vajakajäämisi või muid probleeme, sest äh, praegusel hetkel paljud osutavad seoses vigadega, et nad ei soovi kasutada fonde, mis nende kasutuses võiksid olla. see eh, tähendab seda, et teatud instrumentide puhul on instruktsioonid nii eh, keerulised, et need on lihtsam mitte kasutada, sõltumata nende eh, positiivsest mõjust ning äh, see puudutab näiteks ka selliseid nähtuseid nagu koolitusesse investeerimine ning samuti ka finantsmeetmete äh, monitooring. peame äh, õiges suunas edasi liikuma ning peame üritama korrektselt juurutada ühtsuspoliitikat ja teisi Euroopa poliitikaid. samuti on oluline kontrollida ka Euroopa eelarve õiget rakendamist. järgmisena saab sõna põllumajanduskomisjoni esindaja. volinik Eh, juhataja, suur tänu, suur tänu raportööridele eh, Janile, kes ei saanud täna kohale tulla, ta tegi ära väga hea töö seoses fraktsioonide tõhusale koostööle. kahe tuhande viieteistkümne, kuueteistkümnes aasta on üleminekuperioodid, kus eh, Eh, minnakse uue poliitika suunas. kaks tuhat kuusteist, seitseteist hakatakse uusi reegleid edasi rakendama, tulevad uued keerulised eh, reeglid kasutusele. ja seda alates eelarve rohestamine, sest alates samuti üritatakse ka veamäära vähendada võrreldes kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastaga. samas on väga palju vaja veel teha, kui soovime vähendada põllumeeste jaoks bürokraatlikku koormat ning üritatakse selle nimel kasutada, selle võtta delegeeritud õigusakte, üritatakse läbi viia rohkem kontrolle, kasutada sanktsioone, kuid ehm, põllumajanduspoliitika vahearuanne peab olema võimalus selleks, et paremini kasutada tõhusamalt ära olemasolevaid eelarvevahendeid. suur tänu teile. suur tänu, järgmisena proua Toom. suur tänu, mõned sõnad ka kultuurikomisjoni nimel. ma tahan rõhutada, et Rasmus Plussiga on teatud probleemid, see puudutab juurdepääsu rahalistele vahenditele võrreldes eelmise Youth and Action programmiga ja äh, Kreekas on peatatud selle rakendamine, teiseks on viivitused lõppmaksete väljategemisel hariduse, kultuuri ja audiovisuaal täitevagentuuride puhul, see ei ole vastuvõetav. see mõjutab toetusaajate õigusi. me arvame, et Euroopa koolid ei ole veel Kontrollikoja märkusi arvesse võtnud ja ei ole rotatsioonisüsteemi kasutanud eh, eh, tundlike ametikohtade rotatsioonil ja MFF-i seitsmeaastase programmi ja e, kümneaastase strateegiliste e, prioriteetide programmi vahel on e, nihe ja kindlasti on vaja solidaarsust ja väärtust propageerida rohkem, arvestades radikalide ja euroskeptikute peatõstmist ma ei näe proua Makoveid, seega annan sõna härra Düranile eh, põhiseaduskomisjoni nimel. Eh, üks minut ainult selleks, et rääkida teemal, mis võib tunduda eh, vähetähtis olevat, kolm miljardit eurot Euroopa Parlament ei suuda seda kontrollida kahe tuhande üheksandast aastast peale lihtsalt sellepärast, et komisjon ja nõukogu eh, muudkui eh, viskavad eh, palli teineteisele edasi ja tagasi. nõukogu keeldub aru andmast Euroopa Parlamendile ning komisjon keeldub samuti üle kontrollimast nõukogu eelarvet. seega Euroopa Parlamendis me ei saa seda, selliseid arveid üle vaadata hetkel, kui kui infovajadus muutub aina suuremaks. seega praegusel hetkel hmm, sooviksime küsida äh, et äh, nõukogu ja komisjon äh, lepiks omavahel kokku, et nad äh, lepiks kokku Euroopa Parlamendiga, et selline naeruväärne olukord õiguslikus plaanis ning skandaalne majanduslikus plaanis lõpeks, ehk et siis nõukogu arved ei käi mitte mingisuguse kontrolli alla. järgmisena saab sõna proua Ayala Sender transpordikomisjoni nimel. suur tänu teile Äh, proua president, kõigepealt sooviksin tänada härra Kaldeirat, sest tema ähm, raport on iga aasta aina parem ja kasulikum. Äh, äh, siinkord sel aastal rõhutati muret ja üllatust, et et probleemid liigusid ühest valdkonnast teise ja praegusel hetkel on äh, kärbeid tehtud eelkõige just teadusuuringute valdkonnas ning keelduti kasutamast ka ex-ante ähm, kontrolle ja äh, ülevaateid äh, ning see on äärmiselt oluline samas, et garanteerida Euroopa tuleviku, tulevast arengut. tahaksin öelda ka seda, et praegusel hetkel on üle vaadatud põhjalikult kõik, äh, põhjalikult kõik kontrollisüsteemid ja loodetavasti toob see kaasa ka äh, olukorra paranemine ja loodetavasti ka proua Georgieva soovitused aitavad meid äh, olukorra paranemisele tublisti kaasa. tahaksin tänada härra Päiberit tema kasuliku koostöö eest, et olukorda parandada ka meie endi kojas ja seda ajahetkel, kui Euroopa Parlament peab oma kaasotsustaja rolli tõsiselt üle võtma ja Eh, leian, et ei ole samas õige eh, rünnata meie eh, asutuse presidenti tema tegevuse eest kampaania käigus, kus osalesid ka teised kandidaadid. pigem oleks vaja toetada teda selleks, et saada selline pro-, poliitiline platvorm, kus osaleksid riigivalit- ja valitsusjuhid. suur tänu, järgmisena saab sõna härra äh, Ferber majandusasjade komisjonist. suur tänu, proua president, lugupeetud koolid, majandus ja rahanduskomisjon tegeles kahe aruandega, pankade järelevalve ja väärtpaberite järelevalveasutused ja me tervitame seda, et Euroopa Kontrollikoda on positiivse Eh, heakskiidu andnud ja seda me tervitame loomulikult väga. aga teisalt meil on ka terve rida kriitikat, mis puudutab tööviise ja metoodikat nendes kahes asutuses. jah, eh, on häbiväärne, et üks asutus ei suutnud oma IT-infrastruktuuri eh, tellida ja et õigusakte ei ole saanud ka täiel määral ellu viia, mis meie siin oleme vastu võtnud ja finantsturgude reguleerimine on seega üks aasta edasi lükkunud ja samuti suunistega ei tehta korralikult tööd, need on ju tegelikult reeglistik, millest tuleb kinni pidada ja finantsturgudel rakendada. ja meil on mitmed kriitilised märkused meie raportis ja ma loodan, et see ei ole ainult formaalne, see heakskiidu andmise menetlus, vaid tõesti parandab nende agentuuride tööd. E siis me oleksime meie majanduskomisjonis väga õnnelikud. järgmisena saab kalanduskomisjoni nimel sõna härra Blanco Lopez. Euroopa eh, Kontrollikoda esitas eh, suurepärase aruande eelarve täitmise heakskiitmise andmisest ning iga aastal eh, oleme täheldanud samu tulemusi töö tulemused on olnud väga eh, tublid eh, ning eh, samuti on panustatud tublisti ka Euroopa kalanduspoliitika arengut. praegusel hetkel on varud väga väikesed, seda seoses ka eelarve kärpimisega on vaja arvesse võtta kõiki er-, inimlikke äh, aspekte, et ähm, amet saaks oma tööd edasi teha Euroopa kalanduspoliitika edasisel arengul. suur tänu, järgmisena saavad sõna fraktsioonide esindajad, Rahvapartei nimel saab sõna härra Zeller pooleteiseks minutiks. jah, ma tänan, proua president. parlament jah, on kaasotsustaja eelarvemenetluses, aga see tähendab ka seda, et me peame silmas pidama seda, et Euroopa Liidu ähm, eelarve rahalised vahendid ka tõesti õigustatud kasutamist leidaks ja sihipärast kasutamist leiaks ja jagatud juhtimine ja haldamine eelarve puhul on midagi, mida liikmesriikides äh, tuleb ka korralikult täita jah, ja need mitmed vead, mida me näeme liikmesriikides, tuleb ka ära nimetada selleks, et eelarve täitmise kontrollifunktsioone parandada nendes liikmesriikides. jah, kui me tahame kaheprotsendilist äh, veamäära saavutada äh, e, rahaliste vahendite kasutamisel, siis ähm, me samas näeme, et kontrollikoda on juhtinud tähelepanu seda, et äh, mitmetes liikmesriikides on veamäär tunduvalt suurem kui see kaks protsenti ja kui me räägime finantskorrektiividest Eh, siis mõnedes eh, liikmesriikides on nad kolmekordselt üle keskmise, need korrektiivid ja seegi näitab, et eh, eelarvet ei ole sihipäraselt kasutatud ja tagasi rahaliste vahendite nõudmine toimub finantskorrektiivide käigus, aga need on sellisel juhul rahad, mis ei lähe majandusse kasvu edendamisse, nii nagu algselt oli kavandatud. nii et korrektiive jah, me tervitame ja seda, et rahad nõutakse tagasi, sellega kaitstakse Euroopa Liidu eelarvet ja kui me eelarvet kaitseme, siis see tähendab seda, et me kaitseme ka Euroopa Liidu maksumaksjate raha. järgmisena saavad sotsialistide nimel sõna härra Pirinski kaheks minutiks kõnele pole mikrofon. ma tänan. proua Georgieva, mu daamid ja härrad. mina tahaksin juhtida tähelepanu kolmele asjale. kõigepealt on väga oluline mõelda selle peale, kuidas maksumaksjate raha kasutatakse. me näeme, et veamäär on siin niivõrd kõrge ja veamäär on üks tugev näitaja, kuidas eelarvet kasutatakse. aga inimesed samas tahavad ka teada, kuidas nende väljavaated parenevad, kas nende töövõimalused on eh, suuremad, kas olukord on läinud paremaks tänu Euroopa Komisjoni poolt eraldatud rahalistele vahenditele. ja proua Labajova raport on väga hea viis, millega juhtida tähelepanu mõlemale poolele. nii eh, seda komisjoni tegevuse hindamisel. ma tänan proua Labajovat. mina olen olnud ka variraportööriks, aga tahaksin juhtida tähelepanu veel ühele tähtsale eh, punktile number seitsekümmend kolm. siin öeldakse, et Euroopa kodanikud ei mõista hästi seda veamäära kontseptsiooni ja, ja sel põhjusel e kontrollikoda ja Euroopa Komisjon peaksid käsikäes töötama välja metoodika, kuidas veamäära määratleda. meil on vaja ühtset menetlust ka aruandluse jaoks, sest ainult nii me saame objektiivset informatsiooni selle kohta, kuidas keegi raha kulutab. järgmisena saab ECR-i nimel sõna härra Kuzmuk. suur tänu. president, volinik, lugupeetud kontrollikoja president kui nüüd sõna võtta, siis mina tahaksin rääkida kolmandast jaost eh, agentuuridest, sest neil on väga tähtis roll eelarves ja mis puudutab agentuuride kulutusi, ma tahaks juhtida tähelepanu sellele, et nende veamäär on väga-väga suur. Eh, ja see on neli koma neli protsenti väljamaksete puhul ja sedasama, nii suur oli see ka aastal kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist. nüüd mis puudutab põllumajandussummasid ja mm, ühtekuuluvust, siis viis koma seitse protsenti oli veamäär ja kuus koma kaks protsenti vastavalt. ehkki veamäär ei ole täpselt seesama, mis vigade tegemine või raha valesti kulutamine, kõik võib toimuda ju ka seaduspäraselt aga ikkagi summa on viis miljardit eurot kokku ja see summa üha kasvab nüüd aasta kaks tuhat neliteist rahaliste vahendite mittekasutamine, mitte ärakasutamine mitmete programmide puhul kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend MFF-i raames. aga põhjuseks oli see, et nende heakskiitmine viibis komisjonis ja seegi rahu kasutamise võimet vähendas. järgmisena saab Alde nimel sõna proua Glabajova suur tänu, proua president, mu daamid ja härrad. Eh, nüüd ma räägin kui variraportöör raporti kohta, mis puudutab Euroopa Arengufondi. ma tahan tänada kõiki variraportööre ja Claudia Schmidti suurepärase koostöö eest ma tahan öelda, et ma olen rahul sellega, et terve rida uusi elemente läks nüüd kirja siia raportisse, mis puudutab Euroopa Arengufondi aastaks aastal kaks tuhat kolmteist. see kuulub nüüd meie eh, täitmise heakskiidu teksti ja me anname ka soovitusi ja teeme järeldusi järgmise perioodi huvides. jah, tuleb kinni pidada kriteeriumitest ja jääda realistiks, aga ma mõistan, et reaalsus muutub üsna oluliselt kogu aeg, eh, seda ka Euroopa Arengufondi tegemistes Euroopa äh, Komisjoni äh, eelarve täitmise kinnitamise puhul ma tegin ettepaneku ja nüüd ka ETF-i puhul teen ettepaneku, et tõesti suunata rahalised vahendid prioriteetide täitmiseks ja minu arvates on neid praegu kaks, ränne ja terrorismi vastu kaitsmine Eh, jah, kui me ei suuda neid eesmärke täita, see paneb ohtu kõik meie arengutegevuse, mida me rahastame Euroopa Liidu eelarvest ja rahalised vahendid tuleb suunata nendesse valdkondadesse, eh, millest kõige rohkem tulu neist tõuseb eh, koha peal ja ka Euroopa Liidule. jah, areng isiku puutumatus, areng tugineb väärtustele, mis sõnastati seitsekümmend aastat tagasi ja hoidkem siis neid väärtusi tulevastele põlvkondadele, sest need on üha aktuaalsemad. ma tänan, härra Kari. suur tänu kolleegidele suurepärase raporti eest. aasta tagasi rääkisime siinsamas äh, Euroopa eelarve täitmisest. igal aastal asetame rõhu veamäärale, mis on absurdne ja mitte keegi ei suuda meie küsimustele vastutada, see on täiesti uskumatult öö, jabur. ma ei soovi mitte ainult, et Euroopa Parlament, vaid öö, kõik Euroopa riikide parlamendid öö, protesteeriks selle veamärja, määra vastu, sest meie oleme öö, ju rahvaesindajad, me räägime suuremast äh, avatusest teise institutsioonidest, äh, aga kui äh, kriitikaks läheb, siis kõik vaatavad mujale. me oleme nõus eelarve täitmisele me heakskiidu mitte andma, aga see on kodanike üle irvitamine. komisjon teab, et ta, ta tuleb paremini teha. vähemalt komisjon kuulab, vähemalt komisjon kuulab kuid äh, maksete osas on väga suuri äh, probleeme, kuid äh, me mitte ainult, ma saan aru, et proua Georgieva, et te soovite midagi tõesti teha, kuid ma arvan, et ei saa lihtsalt teie vastutusest kõrvale hiilida. liiga tihti on vigu liiga palju. meil on vaja, peame mõtlema selle peale, kuidas neid vigu parandada. järgmisena saab sõnu, sõna härra Šoltes Roheliste nimel. Eh, suur tänu, proua juhataja. veamäär. kui me räägime Euroopa Arengufondist, on eh, märksa suurem kui eh, lubatud veamäär. tegemist on juba kolmanda aastaga, kus see veamäär nii kõrgel püsib ja me arvame küll, et enamus äh, vigu on välditavad ja kaheprotsendine veamäär oleks täiesti käeulatuses. niimoodi äh, saaksime me keskenduda projektide edukusele. reeglitele vastavus äh, oleks tegelikult pidanud olema tagatud juba tükk aega tagasi. tuleb astuda samm edasi ja nõuda seda, et projektid oleksid äh, eesmärgile suunatud, tagamaks äh, arengu Euroopa Liidu regioonides, keskenduma keskkonnale sots- ja sotsiaalasjadele ja inimõigustele ja nüüd EFTD nimel saab sõna härra Valli, teil on poolteist minutit kõneaega, palun. suur tänu, proua juhataja, Euroopa Liidus äh, on sada viiskümmend miljardit kulutada poole, kulutada viiesaja miljoni äh, kodaniku jaoks, kuid äh, selleks on vaja läbipaistvust. ja läbipaistvuse osas me nõuame oma raportis seda, et kõik Euroopa fonde puudutavad dokumendid, olgu nad struktuurifondid või muud fondid, oleksid avalikud. see on väga oluline, nii nagu on öelnud ka härra Düran. läbipaistvus äh, peab kehtima avalike hangete puhul äh, praegu ei ole see süsteem regiooniti sugugi läbipaistev ja nagu Kontrollikoda ütles, on ka vaja pagulasfondi osas rohkem äh, läbipaistvust ja, ja ei tohi äh, lubada seda, et läbipaistvus tuuakse ohvriks asjade pakilisusele, me peame võitlema spekulatsiooni ja pettuste vastu. sama puudutab liitumiseelse abifondi, kas tegemist on refinantseerimisega või poliitilise abiga. miljardeid on saadetud Türki näiteks, Türgi on aga riik, kes jätkuvalt rikub äh, inimõiguste ülddeklaratsiooni põhisätteid ja äh, lisaks sellele on väga oluline läbipaistvus ja ka teadusuuringute tulemuste puhul EFSA-s, meie Toiduohutusametis. me peame ju teadma seda, kas me sööme sisse endale mürki või ei, glüfosaadi kriis näiteks, kas glüfosaat on siis ohtlik elanikkonna jaoks või ei ja teaduslahenduste puhul samuti on läbipaistvus väga oluline. härra Ali Joo, palun, ENF fraktsiooni nimel. proua juhataja, suur tänu Euroopa Liidu arhitektuur äh, on nii keeruline, et see tähendab seda, et äh, siin raisatakse tohutult raha, kulutused on väga suured ja mitte mingisugust kontrolli ei ole, see ongi Euroopa kõige suurem probleem kogu aeg korratakse üks ja sedasama viga aastast aastasse ja need vead, mida minevikus välja toodud, neid lihtsalt ei parandata. ainus, millega võib rahul olla, on Kontrollikoja töö tulemused, nemad toovad välja saadikutele need probleemid, aga loomulikult on vastamata järgmised küsimused, näiteks kuidas Euroopa Parlamendi president on kasutanud institutsiooni vahendeid eh, valimiskampaanias nagu hetk tagasi öeldi, parlamendi presidendi vastused ei ole olnud selged ja minu meelest on üllatav, et Rahvapartei ja sotsiaaldemokraadid kirjutavad üheskoos alla äh, sellele, et selline oluline muudatusettepanek võetakse tagasi. Olav peaks tegelema selle asjaga, see on küll ebamugav, see küsimus, aga sellegipoolest oluline. suur tänu, härra Epideteios. suur tänu, proua juhataja. Euroopa haiguste ennetamise ja kontrolli keskuse ülesanne on väga oluline ja kiiduväärt ja nende ametit tuleb rahastada. aga mul on järgmine küsimus, kas sellest keskusest on tulnud infot äh, selle traagilise olukorra kohta, mis on tekkinud in-, äh, tervishoiusektoris seotud äh, on see kriis ebainimlike sammudega, mis on peale surutatud, surutud Kreeka rahvale läbi suurte kärpepoliitikate, mis on kestnud kuus ja pool aastat. tervishoidu täna Kreekas enam ei ole tänu nendele kasinusmeetmetele. me ei anna üldse raha oma tervishoiusektorile. kas te teate, et igal nädalal peavad haigla direktorid ja arstid jällegi kokku leppima uutes Ähm, ravides, äh, mis, millest tuleb looduda. kas te teate seda, et inimesed lihtsalt surevad sellepärast, et nad abi ei saa? kas te teate, et äh, meditsiinitehnoloogia pakkujad ja tarnijad on äh, lõpetanud tarned Kreekasse ja sellel on loomulikult väga suured tagajärjed patsientide jaoks. kas te teate, et patsiendid saavad ka vähem süüa haiglates ja et need inimesed, kellel ei ole raha ise oma ravi eest maksta, on lihtsalt surma mõistetud? surevusmäärad vaktsiini, vaktsineerimatuse pärast on suuremad Euro Kreekas kui kusagil mujal Euroopas ja öö, oluliselt on tõusnud ka enneaegselt sündinud laste arv, sellepärast et ravi ei ole emad saanud. mida Euroopa Liit teeb selle öö, Kreeka rahvamõrva vastu? Te sõlmite kokkuleppe Türgiga öö, selleks, et tuua Kreekasse ammu juba unustatud haigused. suur tänu, te ületasite oluliselt oma kõneaega. härra Šehovski, teil on poolteist minutit kõneaega suur tänu, proua juhataja, kõigepealt lubage mul tänu avaldada proua Kresslele ja teistele eelarve kontrolli komisjoni liikmetele, kes on teinud ära nende raportite kallal suure ja olulise töö. eelarve kontrolli komisjon tasa kuid targu on siin kojas kujunemas üheks kõige austust väärivamaks komisjoniks. tahaksin rääkida kahest asjast. kõigepealt räägiksin äh, meie välisteenistusametist ehk teisisõnu proua Mogherini ametkonnast ja siis räägiksin selle agentuuri struktuurist. minu meelest see struktuur on täna liiga keeruline ja seega töötab iseendale vastu. me oleme kritiseerinud seda, et nendes valdkondades, kus on vaja kiiresti reageerida, on menetluskord liiga keeruline, see on kohmakas ja aeglane. värbamis äh, menetlused on ka aeglased, pikale veninud äh, ja katkevad üldse. ja lisaks sellele on ka diplomaatide palkamine küsitav, neid äh, palgatakse tegelikult ametisse ainult vanadest liikmesriikidest, mitte uutest ja ka meie infobüroode küsimus on problemaatiline ja kritiseeriksin nüüd ka nõukogu no Euroopa Nõukogu äh, e, on keeldunud osalemast heakskiidumenetluses ja ma nõuaksin, et komisjon leiaks lahenduse sellele pikale veninud probleemile, kus nõukogu äh, heakskiitu me ei saa anda, kuna nõukogu ei tee koostööd meiega. härra Liberatski, palun, üks minut kõneaega. suur tänu, proua juhataja. austatud proua volinik härra Kontrollikoja president, ma tsiteeriksin proua Djabalovat. ta ütles, et heakskiidumenetlust ei tohiks kasutada poliitilisteks mängudeks, ilus lause. teiseks ma viitaksin härra Piiperi raportile. ma tahaksin härra Piiperit tänada hea koostöö eest ja selle eest, mida ta ütles Euroopa töö väärtuse kohta ja olulisuse kohta ja proua volinik äh, viitas ka siin äh, olulistele indikaatoritele, veamäärale ja poliitilistele eesmärkidele, need peaksid omavahel ka olema seotud. Euroopa Parlamendi eelarve puhul oli veamäär null koma viis protsenti, eelmisel aastal üks protsent, äh, seega parlamendil läheb paremini ja parlamendi maine paraneb aga ausalt öeldes äh, harva täname me selle eest parlamendi president Schulzi ja peasekretär äh, Klaus Vellet. meie oleme institutsioon, kes täidab heaks või kiidab heaks äh, eelarvete täitmised, aga on ka heaks eeskujuks teistele. härra Annemans, palun äh,, härra Gerbrandi, vabandust, äh, suur tänu, ma tahaksin tänada parlamendi raportööre suurepäraselt tehtud töö eest heakskiidumenetluse äh, käigus. ma tahaksin tänada Kontrollikoda äh, ja komisjoni ja nõukogu eesistujad. ma tahaksin rääkida Euroopa Parlamendi eelarvest ja kahjuks peab jällegi tõdema, et meie koja presidenti pole jälle kohal. me peame ju heaks kiitma ka enda presidendi eelarve täitmise. ja ma rõhut-, üks moment, sekkub proua juhataja tundub, et on probleemi teatud tõlkekabiinidega, kas Eesti kabiinist tõlge jookseb? tundub, et nüüd on probleem lahendatud, härra Brandi, kas ma nüüd jätkan või alustan uuesti? proua juhataja ütleb, et äh, tehke nii, nagu tahate. härra Gerbrandi, mul on tõesti väga kahju sellest, et meie koja presidenti pole sellel arutelul kohal. me peame ka temale heakskiidu andma ja ma loodan, et proua juhataja, te annate äh, Äh, härra presidendile edasi selle mm, sõnumi. mina olen puhtvereline hollandlane ja tahaksin öelda, et meie institutsioonina oleme väga haavatavad. Euroopa valimiste ajal käis kogu kampaania ühe asja ümber, nimelt meie kuluhüvitised meie päevarahad, ükskõik mis me teeme, see on hane selga vesi, rahvast huvitab ainult üks asi, meie päevarahad ja seega ongi väga oluline, et selles osas valitseks läbipaistvus, mis puudutab meie päevakavas, päevaka- äh,, päevatasusid ja hüvitisi. me oleme härra Vellele edastanud äh, nõudmise selles osas, mida nimetatakse light touch menetluseks. Äh, me tahaksime, et äh, meie päevarahad oleksid parema kontrolli all, aga midagi ei ole juhtunud ja täna jälle esitatakse muudatusettepanek, mis nõuab täpselt sedasama. nii et äh, ma ei taha pöörduda mitte ainult kolleegide poole üleskutsega toetada seda muudatusettepanekut, vaid pöördun ka Euroopa Komisjoni presidendi poole, et ta oleks kohal nendel aruteludel ja tegeleks asjaga. suur tänu, härra Gerbrandi, kas te olete valmis vastama härra Liberatski sinise kaardi küsimusele? kui jah, siis härra Liberatski, palun. härra Gerbrandi, mul tõesti on teile üks küsimus. Te pöördute härra Schulzi poole ja räägite äh, ajast, mil ta oli äh, meie erakonna spitsenkandidaat. kas te olete küsinud midagi ka Verhofstadti kaadi kohta? Äh, kas te temalt ka midagi olete küsinud? ta oli ka spitsenkandidaat, kas ta pidi ka aruande esitama või, või, või kuidas temaga oli, härra Gerbrandi? mikrofon palun härra Gerbrandile. mikrofon. härra Liberatski, võib-olla asi oli selles, et ma kasutasin hollandi keelt, ütleb kõneleja, kuid ma ei kritiseerinud presidenti, ma ei rääkinud härra Schulzist, ma rääkisin presidendist kui ametikohast. Äh, ma ei rääkinud temast kui spitsenkandidaadist meie kiidame ju heaks selle koja presidendi tegutsemise ja rahvusparlamentides on ju ka reegel selline, et äh, selle koja president peaks olema kohal, kui me räägime eelarvete heakskiitmisest, ka meie koja eelarvest. see ei puuduta poliitilist kuuluvust ega midagi muud taolist. tegemist on üldise põhimõttelise märkusega minu poolt. mina arvan, et meie koja president peaks vastutama äh, eelarve täitmise eest ja peaks olema kohal härra Gerbrandi, olete valmis veel ühele küsimusele vastama? härra Gerbrandi on nõus, proua Jala Sender. jah, härra Gerbrandi, sooviksin teie käest küsida, et sellise loogika järgi peaks siin olema ka härra Tusk ja härrad äh, Juncker, sellist muudatusettepanekut ma igatahes ei näinud, loodetavasti te järgmine kord selle ka esitate. millal pole mikro? Yes, Mrs jah, proua Ayala Sender, ma tõesti arvan, et see oleks oluline. aga ma olen seda sõnumit korranud aastaid, aastaid, aastaid. ja kuivõrd öö, tegemist on ikkagi meie kojaga ja kuivõrd me alati kritiseerime ülejäänud maailma ja eriti just teisi institutsioone, siis teinekord võiksime kriitilise pilguga vaadata ka enda suunas teha seda võib-olla tihedamini ja vaadata, kuidas on meil siin asjad. aga ma olen teiega täiesti nõus muidugi. härra Javor suur tänu. ma sooviksin rääkida kahest eelarve täitmise heakskiitmisest. kõigepealt EFSA. siin on tekkinud skandaal, on, on näidanud, et glüfosaadi skandaal on seotud ilmselgelt huvide konfliktiga. ma arvan, et ei tohiks heakskiitu anda enne seda, kui huvide konflikt on korralikult lahendatud. teiseks rääkides Euroopa Parlamendi eelarve heakskiitmisest, siis äh, Rahvapartei näitab äh, süüdistavalt sõrmega ühes ja teises suunas seoses Luxleaks ja Panama dokumentidega selgitades, mis toimub, kes ainult, et ainult üks pool on vastutav, teisest küljest aga äh, rahvapart-, teised saadikud ei ole väga läbipaistvad, kui nende enda kulude läbipaistvust asi puudutab ja see puudutab ka päevarahasid, mis, mille eest ei ole vaja aru anda. peame olema väga läbipaistvad oma tegevuses, et us-, olla usaldusväärsed oma valijate ees, mitte ainult teiste insti-, teist institutsioonist rääkides, vaid ka pöörates tähelepanu vaid ka oma institutsioonile. härra Annemans, palun. suur tänu teile, kallid kolleegid ehm, Euroopa Liit hakkab varsti arutama omaenda olemasolu üle ning äh, see puudutab loomulikult meie kõiki kod-, eh, kodanikke. eelarve täitmisele heakskiidu andmine on muidugi oluline moment, hea moment selleks, et äh, parlament mõtleks järele. see äh, peaaegu religioosne dogmaatika, mis siin valitseb, mis leiab, et ainuke lahendus on Euroopa, peab kaduma see on vale, kui me vaatame, milline kaos valitseb euroalas, milline kaos valitseb seoses pagulastega. lisaks sellega Euroopa elanikud ei ole toimuvaga enam nõus ning äh, protesteerivad jätkuvalt Euroopa arrogantsi vastu. vaadake kas või hiljutist Hollandi referendumit äh, Euroopa poliitika äh, küsimuses. suur tänu järgmisena saab sõna härra Tamas Deutsch pooleteiseks minutiks. <clears throat> Eh, suur tänu, et mulle sõna andsite. ma räägin eh, ametite eelarve täitmisele heakskiidu andmisest. kõigepealt sooviksin tänada raportöörile ja kõigile variraportööridele nende suurepärase töö eest, nad on olnud väga koostöövalmid ning see, mis puudutab nüüd Euroopa ameteid, siis äh, see äh, olukord on väga äh, omapärane, sest tõesti esimene kord on see, kus Euroopa kontrollikoda annab heakskiidu kõigi ametite tegevusele. praegu sel aastal on kiituse saanud kõik neist kontrollikoja käest ja samuti suudeti lahendada kiiresti ka kõik eh, tekkinud võimalikud küsimused ja eh, ametite tegevus eh, ja läbipaistvus paraneb aasta-aastalt ning kahe tuhande neljateistkümnenda eelarveaasta puhul hindasime esimest korda olukorda positiivsemalt võrreldes möödunuga ning vajakajäämise pole Eh, eh, tuvastatud, eh, leiame, et ühislähenemine toimib hästi ning kogu tegevus on palju kor-, korrektsem, läbipaistvam, nähtavam, saame paremini aru, kuidas ametid toimivad, kuid mõned nende seas, nagu seda ütleb ka Kontrollikoda, on, see on neil teatud elemente, mida oleks vaja parandada, nagu seda ka kinnitusprotsessis äh, nähtavale on tulnud, need probleemid tuleb loomulikult ka lahendada. tuleb teha endiselt jõupingutusi suurema läbipaistvuse suunas, ka töömeetodid tuleb üle vaadata ja parandada ning need äh, ametid, kes seda vajavad, peavad äh, äh, peavad jõupingu tegema ning järgmisena saab sõna proua Bush pooleks minutiks. suur tänu selle eest, et andsite mulle sõna proua president, ma sooviksin esile tõsta mitmesuguseid aspekte eh, selles osas, mis puudutab ühisettevõtmisi. Eh, sel aastal, hoolimata mõningate väikestest konfliktidest raportööriga, oleme jõudnud kompromissile viie ameti puhul Green Sky eh, ja paljude teiste osas. tegemist on väga ambitsioonikate energiaprojektidega peale Euroopa Liidu on ka teisi olulisi riike eh, kaasatud ja Euroopa Liit on üks eh, suuremaid partnereid kõigi selliste protsesside puhul ja eh, riigid üritavad õppida kasutada ka termotuumaenergiat, et tegemist on väga keeruliselt tehnoloogilise projektiga ja sellega seoses silmatorkav. olen teadlik sellistest probleemidest, mis praegu on esile kerkinud ning ka ebarealistlikest eelarveplaanidest. samas arvan aga, et äh, uus juhtimine võib kaasa tuua uued lahendused, uue tegevuskava ning äh, uued lahendused. ma loodan südamest, et äh, kõiki seda suudetakse järgmisel eelarve heakskiitmisel ka hinnata. suur tänu, kõigepealt ALDE fraktsiooni nimel ma tahan kontrollikoja presidenti tänada suurepärase aruande eest, see on parlamendile väga oluline raport. ma tänan ka Martina Labajovat meie fraktsioonist, tema oli raportööriks ja tema on eh, jah, andnud meile eh, suuna kätte suuniseid eh, selle kohta, kuidas ühiselt paremini rahalisi vahendeid kasutada, innovatsioon, majanduskasv tehnoloogiline areng nõuab suurinvesteeringuid ja tähtis on, et raha siis kasutatakse sihipäraselt ja kontrollikodagi on sellele tähelepanu juhtinud. aga ühte me soovime nimelt, et meie eelarve oleks tulemustele Eh, põhi, suunatud ja tahan tänada volinik Georgievat tema lähenemise eest. jah, mm, eh, te olete komisjonis väga sihikindlalt ja meelekindlalt võidelnud selle eest ja me tahame teie ettepanekuid pilootprojektide kohta, et neid siis ellu saaks rakendada ning tähtis on, et meil oleks ka modernne kaasaegne eelarve jah, kontrollikoda ja tema soovitusi tuleb võtta väga tõsiselt, sest eh, need on väga väärtuslikud meie komisjonide jaoks ja näiteks Kreeka rakkerühma jaoks ja teisteski valdkondades, kui meile laekunud andmeid paremini kasutada, siis me saame ka paremaid tulemusi. ma tänan härra Sarvamaa, poolteist minutit. Thank you, chair ma tänan. Euroopa Liidu ülesanded on laienenud ja parlamendi iga-aastane analüüs Euroopa Komisjonile ja teistele institutsioonidele selle kohta, kuidas eelarvelisi vahendeid on kasutatud, on üha olulisem ka meie maksumaksjatele Euroopa Liidus, see on selline üldine märkus. aga miks eelarve täitmise heaks kiimine niivõrd oluline on. oluline sellepärast, et Euroopa Parlament on ainus institutsioon Euroopa Liidus, mis on otse valitud kodanike poolt ja sellepärast on meil peatähtis roll teostada järelevalvet selle üle, kuidas maksumaksjate raha kasutatakse. me peame suurendama läbipaistvust eh, finantsjuhtimises ning ka parandama demokraatlikku aruandlust meie maksumaksjate ees ja tähtis on, et meie ühistest reeglitest korralikult kinni peetaks. meil on vaja parandada aruandlus ja rohkem rõhku panna just tulemustele ja sooritusele ja samas äh, tuleb ka tunnistada vigu ja korrigeerida neid, kui midagi on valesti kuskil läinud. aga kõige tähtsam, parlamendi roll selles menetluses peab tugevnema eelarve täitmise heakskiitmine on midagi, mis tihtipeale eh, on, jääb nagu tahaplaanile ja minu arvates ei ole eh, sellel protsessil nii tähtsat rolli, kui ta seda mm, vääriks. seni, kuni eelarve täitmise heakskiitmine ei ole siduv, me õõnestame oma koda ja ka Euroopa Liitu. ma tänan, härra Sarvamaa ja järgmine proua Kadenbach, üks minut lugupeetud äh, saadikud, jah, kõigepealt suur tänu Kontrollikojale hea koostöö eest. see koostöö oleks hea, peaks, kui äh, oleks hea ka nõukoguga kontrollikomisjonis äh, eelmisel aastal ja ka sel aastal me ei anna nõukogule eelarve täitmisel heakskiitu, vaid lükkame selle edasi. nagu möödunud aastal, see parlamendi otsus tugineb sellele, et meil ei ole piisavat koostööd nõukoguga ja erinevalt saame me aru sellest, mis puudutab eelarve täitmise menetlust. jah, nõukogu juba aastad ei ole andnud meile vajalikke dokumente, mis on vaja eelarve täitmise heakskiitmiseks jääb vajaka läbipaistvusest ja meil on ju vastutus kodanike eest ja see puudutab ka finantsvahendite kasutamisest ja oleks hea, kui nõukogu lõpuks mõistaks, et kogu Euroopa Liidu eelarve kontrollimine peab toimuma õiguspärase poliitilise institutsiooni kaudu, nimelt Euroopa Parlamendi kaudu. ma tänan ja nüüd poolteist minutit järgmine sõnavõtja. kallid kolleegid, kõigepealt ma tahan tänada raportööri härra Vooganit äh, agentuuride raporti eest aastal kaks tuhat neliteist ja see kogusumma, mida nad kasutavad, on üks koma üheksa miljardit ja kümme tuhat inimest töötab seal ja äh, tulemustele tuginev eelarvestamine toimub meil enamikes agentuurides ja äh, E-, agentuurid töötavad kodanike huvides, aga endiselt saab parandada neid põhimõtteid, e, mille järgi agentuurid toimivad, et lisandväärtust lisada ning paremaid tulemusi saavutada, huvide konflikt ja läbipaistvus e, selles osas, kuidas maksumaksja raha kasutatakse, on väga oluline. enamik agentuure on õigeid samme astunud, aga siiski üldiselt peab paranema kogu sektori e, tulemused, on vaja holistilist lähenemisviisi. on vaja suurendada jõupingutusi ka kommunikatsioonipoliitika vallas ja tagada, et kodunikke hästi informeeritakse agentuuride tööst ja ka nähtavust peavad nad suurendama oma e, tegevuses. ja positiivsed muud muutused on toimunud selles, kuidas funktsioneerivad meie ametid, aga nad saavad veelgi paremini toimida, sest nad on väga tähtsad Euroopa Liidu tegevuspoliitikate elluviimisel. suur tänu, härra Ali, järgmine on proua Kressle, poolteist minutit. ma tänan, proua president, ma tänan, härra kontrollikoja president, asepresident, me täname härra Kaldeira, et te jälle siin olete meie hulgas ja ma tahan tänada ka eesistuma Hollandi esindajat, et teiegi kohal olete. jah. Äh, äh, proua Hennis Plešart, äh, jah, täname teid eesistumisel, olete olnud väga aktiivsed ja edastage meie tänusoovad ja ma tahan ka president Caldeirale tänu avaldada tõhususe eest, jah lobiauhinna väljaandmine käesoleval aastal, ma arvan, et meie tõlgid väärivad seda sel aastal, seda preemiat, sest jah, nemad on tõesti kõvasti vaeva näinud, et tõhusamalt töötada ja ma tahan tunnustada ka meie peasekretäri. nimelt jah, te olete seisnud tõhususe tõstmise eest ja ma tahan ka öelda, et eh, ei tohi eh, lobistidele alati järele anda eh, Äh, jah, äh, arenguabi teema näiteks, äh, meil on siin vaja suuri muutusi, et see toimiks. Defco suure surve all ollakse praegu ja ka meie komisjon tunnestab seda. ja ma tahan komisjoni julgustada Eh, selles osas, kuidas paremat kontrolli teostada, kuidas kasutatakse Euroopa Liidu rahalisi vahendeid eh, arenguriikides, sest meie reputatsioon sõltub sellest. härra Novakov, poolteist minutit. suur tänu, proua juhataja, kallid kolleegid, daamid ja härrad. ma saan aru, et need arvud ajavad meid segadusse aga on täiesti normaalne ju, et veamäär ühe eelarveperioodi lõpus kasvab, aga me ei tohi ka liialt kahtlustada. eelarve heakskiidu menetluse käigus, kui selgub, et on institutsioonid, kellega töö läheb hästi, siis on ju kõik tore aga ma tahaksin näha seda, et järgmisel aastal me keskenduksime rohkem äh, välja maksmata kulukohustuste koormale, sest et kui me selle probleemi lahendame, siis me saame täita ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärke. ma tahaksin, et bürokraatiat vähendatakse ja et see oleks näha ka rahvale koduriikides ja rahvas äh, saab sellest paremini aru siis, kui raha kasutatakse korralikult. ja need äh, Euroopa vahendite kasutajad, kes teevad asju korralikult, peaksid saama rohkem vahendeid. Bulgaaria võttis vastu hiljuti uue avalike hangete seadusandluse. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kulutasime me Euroopa vahendeid väga hästi, aitäh! suur tänu, härra Novakov. Läheme edasi. sellega on nüüd lõppenud äh, registreeritud kõnelejate äh, osa ja nüüd siis avatud mikrofon, kõigil on üks minut kõneaega ja proua Šoidrova saab esimesena sõna, palun. suur tänu, proua juhataja, aitäh, et mulle sõna andsite. ma palusin sõna eelarve täitmise heakskiidumenetluse no, osas parlamendi eelarve pärast, ma tahtsin nimelt viidata Lux filmiauhinnale. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal vähendati Lux auhinna vahendeid kolmesaja ühekümne, kolmesaja üheksakümne ühe tuhande euro peale, seda me kasutame filmide jaoks ja tseremoonia korraldajaks ja ka reklaamirahasid äh, on kasutatud selleks, et äh, siis need filmid jõuaksid linastamisele kahekümne kaheksas liikmesriigis ja üle kolmekümne viie tuhande inimese käis tasuta neid filme vaatamas. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kulud kokku siis umbes pool miljonit eurot. ma tahaksin rõhutada seda, et äh, seda raha kasutatakse Euroopa filmitööstuse kaitsmiseks suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Marias. suur tänu, proua juhataja. ENISA on ainus detsentraliseeritud agentuur Euroopa Liidus, mis mille peakorter on Kreekas. Kreeka on kulutanud miljoneid eurosid selleks, et aidata äh, seda ametit. proua Georgieva ENISA äh, peakorter on Heraklionis aga ainult kümme inimest on seal värvatud, sellepärast et operatiivkeskus on üle viidud Heraklionist Ateenasse. vaatamata sellele, et Kreeka ametivõimud on täitnud kõik oma võetud kohustused Enisa tegutsemise osas, on eelarvekomisjon toetanud Enise tegemist ja tegelikult avanud ukse sellele, et Heraklionis pannakse see amet lihtsalt ilmselt üks hetk kinni aastast kaks tuhat kaksteist äh, olen ma Heraklioni esindanud siin rahvasaadikuna ja olen võidelnud kogu aeg sellise otsuse vastu. Enisa äh, käis aru andmas parlamendi ees eelmisel nädalal ja suhtusid väga sarkastiliselt saadikute suunas. vaadake oluliselt, vaadake üle see osa, proua Kappel. suur tänu, proua juhataja, austatud kontrollikoja president, proua volinik. täna räägime me siis eelarve heakskiitmisest kolmkümmend, viiskümmend kolm erinevat ametit ja agentuuri teema on keeruline, keskendun agentuuridele Euroopa Kontrollikoja aruanne on suurepärane, suur tänu hästi tehtud töö eest. loomulikult äh, jällegi viidatakse väga paljudele puudujääkidele, sellele, et meie kontrollisüsteemid on puudulikud, äh, on äh, veamäär väga kõrge, läbipaistvus ja ebatõhusus käivad kaasas meie eelarvetega. viie ameti puhul on välja toodud väga suuri puudujääke Euroopa innovatsiooni ja tehnoloogia äh, amet Frontex, Keskkonnaamet, Euroopa Toiduainete Ohutusamet ja Euroopa Haiguste Ennetamise Keskus, kõik need viis äh, äh, asutust äh, nende eelarve on kuskil nelikümmend seitse miljonit eurot, tuleb leida alternatiivsed rahastamisvahendid, võetakse ära kõnelt mikrofon, ma nõuan finantsabi reformi suur tänu, järgmisena kolleeg Boltšak. suur tänu, proua juhataja, suur tänu, et andsite mulle sõna kõigepealt mul on väga hea meel selle üle, selle üle, et tänu komisjonile ja variraportööridele on nendes äh, raportites ka natukene vürtsi ma tsiteerin siin meie variraportööri, kes mulle väga meeldib. väljamaksmata kulukohustuste koormast ma räägiksin, sellele viidatakse meie raportis mitu korda. ma arvan, et selline viivitamine väljamaksetega Ühtekuuluvusfondi alt ja teistest fondidest on äh, ka õigla-, õiglaselt sattunud kriitika alla igasugused otsetoetuste maksmisega seotud viivitused seavad ohtu Euroopa Liidu usaldusväärsuse laiemalt. selliseid asju ei tohiks toimuda. regionaalarengu komisjonis oleme me seda ikka ja jälle kritiseerinud ja mul on väga hea meel, et see on leidnud äramainimist ka siin raportis. see ei ole probleemiks mitte ainult ühtekuuluvusvaldkonnas, aga ka näiteks humanitaar- ja kultuuriprojektide puhul. suur tänu. härra Kelly, palun suur tänu, proua juhataja. loomulikult on väga oluline, et Euroopa Parlamendil on järelevalve meie eelarve üle ja et me saame kontrollida seda, et rahva raha kor-, kulutatakse korralikult. tulemuspõhine ja eesmärgipõhine eelarve on olulised. räägite siin juba pilootprojektidest ja minu meelest see on valdkond, kus tuleks tõesti rohkem tähelepanu koondada, eriti mis puudutab COP kahekümne ühe osas meie äh, Äh, panuseid ja härra Juncker on ju välja kuulutanud selle, et Euroopa peaks olema taastuvate energiate puhul maailma liidriks ja seega on väga oluline nende projektide rahastamise järelevalve. aga räägiksin ühest asjast, mis on praegu natukene jäänud tähelepanu alt välja, omavahendid. eelmise mandaadi ajal rääkisime sellest väga palju, kuid tundub, et seekord on see tähelepanu alt välja jäänud. nagu me teame, liikmesriigid ilmselt suurendavad oma sissemakseid Euroopa Liitu ja nõudmised ju ka kogu aeg suurenevad, vabandust, liikmesriigid vähendavad öö, äh, oma sissemakseid, äh, aga nõudmised suurenevad ja seega tuleks leida omavahendid. suur tänu, äh, kallid kolleegid, nüüd oleme jõudnud öö, ka vaba mikrofoni lõppu ja härra Kaldeira saab nüüd sõna debati lõpuks, palun. suur tänu, proua juhataja ma tahaksin tänada teid kõiki lahkete sõnade eest Euroopa Kontrollikoja töö suunas, see on meile kindlasti suurt julgustust pakkuv. me tervitame kõiki soovitusi tulevase auditi töö osas, erinevate menetlusaruannete osas. märgin eriti ära selle palve, et Kontrollikoda peaks komisjoni aruandluse äh, osas Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia kontekstis edasi arendama oma hindamismenetlust. ka ühisettevõtete puhul äh, võtame teid kuulda lisainformatsiooni vajalikkuse osas, aga on teised märkused, mida ma tahaksin ka kommenteerida. nimelt äh, see märkus, mis justkui viitab sellele, et äh, veamäär on metodoloogiline probleem, mille on võimalik lahendada komisjoni ja kontrollikoja vahel ei ole küll edasiviiv argument me peame välja juurima nende probleemide juured. ja ma tervitan äh, asepresident Georgieva viidet äh, riskidele. Need, kes seaduseid koostavad, need, kes lepivad kokku projektides ja programmides, mis rahastamist saavad, peavad algusest peale arvesse võtma Eh, kui suuri riske nad on vastu võtmas. Eh, auditi tegijad seda ei saa teile öelda, audiitorid eh, hindavad lihtsalt veamäära. me võtame kuulda teie seisukohad, aga kui te arvate, et metodoloogiline probleem see on, mille saab lahendada rahade haldaja ja audiitori vahel, siis me kuhugi ei jõua mina arvan, et oluline siinkohal on see, et tõesti, välja tuleb arendada uus lähenemine Euroopa äh, kulude ja investeeringute osas tulevikus ja see on äh, probleem, mis on ühine kõikidele institutsioonidele, olles kõik suhteliselt uued institutsioonid ja ma tahaksin rõhutada kolme tegevussuunda, kus kom-, eelarve kontroll, kus Kontrollikoda on valmis omalt poolt panustama. tervitame komisjoni üleskonnet panustama ka mitmeaastase finantsraamistiku vahearuandesse. me tervitame soojalt seda võimalust eh, oma arvamus ka siin sekka öelda. minu meelest tegemist on tõesti väga olulise momendiga ja me peame, peaksime tulevikuks tõesti ühtlustama oma tegevust, aga loomulikult keskenduma ka eelarvele, mis rohkem panustab tulemustele. ja meie audiitorina tahame kindlasti sellesse rohkem panustada, panustame juba täna. nii et äh, olge veendunud, meie omalt poolt äh, soovime kindlasti panustada ka institutsioonide vahelisse dialoogi, mida on vaja, vaja on ka konkreetseid tegevusi, millega tagatakse see, et tulevikus on meie vahendid parema kontrolli all ja et me suudame näidata kodanikele, et me oleme vastutustundlikud. suur tänu. suur tänu teile, härra Kaldeira. nüüd annan ma sõna proua volinikule, proua Georgievale, et ta äh, arutelu kokku võtaks kuna ma eh, sõnavõtus rääkisin kaks minutit kauem, kui mul aega oli, üritan ma rääkida lühidalt ja eh, väga konkreetselt ainult kolmest punktist, eh, millest sooviksin tänada äh, arutelu eest, küsimuste eest, mis tõstatati, nii üldiseid kui konkreetseid küsimusi, millele tähelepanu pöörata. sooviksin öelda, et me kindlasti mõtleme üle, nende kommentaaride üle, mis esitati ja ka vastame e, ning e, punkt kaks sooviksin öelda, et me juba praegu, e, praegusel hetkel töötame resolutsioonide kallal, mis järgnevad kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnitamisele ning tuleme selle juurde tagasi pärast selleaastast suvevaheaega. ning kuulates kommentaare, mis siin esitati, loomulikult peame ennetava tegevusega tegelema, samuti, eh, samuti ka sanktsioneeriva tegevusega eh, tegelema eh, vigade parandamiseks. see on väga oluline, teeme koostööd ka kontrollikojaga selles küsimuses, kuidas kõige parem oleks võimalik integreerida seda, mida õppinud oleme nende raportitest ja aruannetest Eh, oma töö eh, edendamiseks. Eh, president Caldeira ei saaks sellest aru, kui ma seda ei ütleks. me, me vaatame oma programmide mitmeaastasust kindlasti üle ja soovime julgelt teha midagi selleks, et võimalikult lühikese ajaga saada võimalikult häid tulemusi vigade vähendamiseks. samaaegselt aga oleme väga tänulikud neile, kes äh, rääkisid sellest, et äh, liikmesriigid peavad oma vigu samuti tunnistama, meie komisjonis äh, te, proovime seda teha, seda ütleb ka Kontrollikoda oma aruandes, peame tunnistama ka seda, mida teeme hästi, eriti poliitika koha pealt, et me peame eriti tegelema heade tavade levitamisega, et headest tavadest saaks tavaline eh, nähtus, eh, igapäevane nähtus ning äh, oleme väga veendunud koostöö tegemise vajaduses kontrollikoja nõukogu parlamendiga võite loota minu peale minu töötajate peale ja oleme kõik äh, valmis seda äh, arutelu jätkuma et sellest saaks jätkuv protsess mitte lihtsalt üks lühike arutelu parlamendis aitäh suur tänu ja nüüd saab sõna raportöör saavad raportöörid sõna. kõigepealt äh, proua Labajova, äh, kaheks minutiks, palun. suur tänu teile, kallid kolleegid, äh, kolmandat korda juba, tere õhtust! suur tänu kõigi konstruktiivsete arvamuste toetuse eest, ma loodan, et homme hääletuse ajal ma saan väljakutsete kõrgusel olla ja eh, võetakse ka vastu minu raport taastervekontrolli komisjoni töötajaid, kes on väga aktiivselt tegelenud eh, minu toetamisega kogu protsessi vältel. sooviksin tänada kõiki eh, raportööd eelarvekontrolli komisjonist teiste eelarvekinnitusraportite eest, sooviksin tänada ka arvamuste eest teistelt komisjonidest, sest koostöö nendega oli suurepärane. loomulikult sooviksin tänada ka proua Olinikku, Georgievat, sooviksin tänada ka Eh, kontrollikoja presidenti. kui mina eh, selle eh, raportiga tegelesin, soovisin kasutada väga objektiivset lähenemist, mis aitaks tegutseda Euroopa Liidul tema kodanike heaks. mul on väga hea meel selle üle, et seda on näha ka tekstis, mida homme hääletame. sooviksin, et see selle töö tulemused äh, on, äh, oleks näha ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmisele kindluse andmiseks. mul on väga hea meel selle üle ettepanek, et on tehtud ettepanekuid, äh, on kajastatud ka meie komisjoni tulevases töös ning ka teiste komisjonide töös ja institutsioonides, institutsioonides. kokkuvõttes sooviksin ma tugevdada dialoogi meie institutsioonide vahel ning rõhutada ka eh, järeltöö tähtsust. tuleb eh, koostada eh, töögrupid, mis tegeleksid koostöö küsimustega ning samuti tuleb liikuda jätkuva kontrolli, eelarve kontrolli suunas komisjoni poole pealt, nagu näiteks Euroopa poolaasta puhul, mis tähendab jätkuvat koostööd kõigi institutsioonide vahel ning millel on konkreetsete ülesannete täitmiseks konkreetsed tähtajad, ainult niimoodi on meil võimalik tulevikus ära hoida korduvaid vigu vigade määra paikapanemisele ja muid probleeme, mis Euroopa toimimist takistavad ma loodan, et minupoolne lähenemine selle eelarve kinnituse äh,, täitmise kinnitusele lähenemine leiab toetust, tahaksin südamest tänada kõiki eh, osapooli, kõiki osalejaid, kõiki institutsioone selle menetlusse panustamise eest, et see oli vastutundlikult, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna proua Schmidt lugupeetud president, volinik, jah, väga palju on juba öelnud, öeldud täna õhtul, aga lühidalt ma tahan veel kord rõhutada seda, äh, et äh, me ei taha mitte ainult äh, põhjustega, mis rändel on, võidelda, vaid me tahame arengut soodustada ja äh, asi ei ole siin selles, et kaitsta ennast eh, isikute eest ja sündmuste eest, vaid tähtis on, et arengurahasid kasutataks mõttekalt, sihipäraselt ja ma tahan kõiki väga südamest tänada ja ma loodan, et et eh, hääletus sujub hästi. ma tänan. suur tänu. Eh, suur tänu selle eest, et nii hästi kõneajast kinni pidasid. järgmised saab sõna härra Piiber kaheks minutiks. suur tänu teile. suur tänu, ka mina tänan kriitika eest ja ka heade mõtete eest minu raporti kohta. jah, eh, ma hämmastusega tõdesin, et see, mis puudutab puudutab julgeolekuaspekte, transporditeenust ja siseteenuseid, siis eh, siin on tehtud muudatusettepanekuid, mis lähevad teises suunas kui minu raport on ja mis puudutab sõltumatust ja mandaati, jah, ma tänan toetuse eest, aga härra Gerbrandi, teile ma tahaksin öelda, et eh, kui tegemist on eh, sellega, et eh, kasutatakse eelarvelisi vahendeid valimiskampaania tegemiseks, siis on see haletsusväärne. nii et samas tuleb ka teemasid laiemalt käsitleda aga ka see ei lähe kuidagi, et mulle küsimus esitatakse ja siis pärast äh, vastuse ajal kohal ei olda. ikkagi viisakas oleks ka ära kuulata vastus ja viimane märkus. Inger Kressler juhtis sellele, et äh, mis läheb maksma te-, tõlketeenustes hoonete maksumus, kui suur on ja muud teenused aga samas jah, meil on siin suur lobi, kes ütleb, et on vaja kokku hoida, kokku hoida ainult mitte minu enda äh, kulusid. ja ma tahan tänada nüüd neid, kes äh, meiega koos äh, seisid meie koos välja toodud seisukohtade eest ja tõesti meie eesmärgiks on ju asjad paremaks muuta. ja täht-, tähtis on, et tööandjate, töövõtjate, institutsioonide eh, arvamuse peale ei jääks, meil peab olema välja kujundatud omaenda arvamus nendes küsimustes. järgmisena saab sõna härra Tšarnetski, palun. suur tänu teile, proua president. lugupeetud proua president, lugupeetud komisjoni asepresident lugupeetud härra Kaldeira, lugupeetud Hollandi eesistumise esindajad, ma räägin poola keeles, sest ja siis edasi inglise keeles sooviksin öelda, et, et see koostöö kogu ja samuti ka eelarve kontrolli komisjoniga on palju parem kontrollikojaga praegu, kui ähm, viimastel aastatel on olnud äh, kuus või seitse aastat tagasi. minu meelest liigume õiges suunas edasi. meie meeskond, audiitorite meeskond on palju parem, ma arvan, et see on hea märk, hea märk maksumaksja jaoks ja kõigi teiste jaoks. kõigi nende jaoks, kes soovivad, et kodanike raha äh, kulutataks võimalikult hästi, see on äärmiselt tähtis. veel üks äh, asi, mida sooviksin öelda. mulle tundub, et see, mida me ütlema peame ja seda kõva häälega praeguses eh, välispoliitilises olukorras on see, et eh, peame, et meil on vaja toetust, see on väga tähtis, oleme seda korduvalt juba ka varem öelnud, kui kuulame näiteks eh, Eh, mida ütleb kakskümmend kaheksa delegatsiooni, delegatsiooni esindajat näiteks meie välisteenistusest, eh, siis eh, kuuskümmend neist tuleb liikmesriikidest ja kõigest kakskümmend uutest Euroopa Liidu liikmesriikidest. näeme, et võib siin öelda, et, et on suur ebakõla Eh, uute ja vanade liikmesriikide esindatuse vahel, näiteks Poola, eh, Poolal on suur elanikkond, kuid meil on ainult mõned esindajad, kuid seda võib öelda kõigi teiste Euroopa Liidu liikmes, uute liikmesriikide kohta ka, soovin, et see olukord paraneks. ja seda mitte ainult välisteenistuses, vaid ka Euroopa institutsioonides Euroopa Parlamendis on asi pisut parem, kuid komisjonis on asi palju halvem ning eh, veel halvem teistes institutsioonides. oleks aeg see eh, avaldatud välja öelda. igal aastal eh, näeme sama, sama etendust siin, me kaevame komisjoni, nõukogu pärast äh, räägime sellest, et nad ei soovi käe, koostööd teha, tal ei ole sellist harjumust avatud poliitikat teha ja me ütleme sedasama ikka ja jälle, ikka ja jälle. Äh, ja nagu vanasõna ütleb, et, et korratakse ja korratakse, saadame muudkui palli komisjoni väljaku poole peale, kuid sealt ei tule ikka midagi tagasi. ja sellepärast on oluline ka see, et komisjon teeks oma tööd õigesti ja head tahet on kõigil vaja, eriti eh, nõukogul. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Vistisen kaheks minutiks. Teil on sõna Øh, øh, suur tänu. arvan, et äh, sellised kokkulepped on meid teinud tugevamaks. sooviksin tänada kahte variraportööri, kes on mind väga palju aidanud raporti koostamisel. sooviksin tänada ka äh, ka äh, põhiraportööri, kes tegeles eelarve täitmise üldraportiga. arvan, et raport on mõistlik ning nõuab õigustatult et äh, me saaks äh, äh, võimalikult kindlalt oma tegevust läbi viia. me ei saa lubada, et Euroopa rada läheb kaduma. meil on vaja keskenduda kõige problemaatilisematele valdkondadele ja ma arvan, et alati on mõistlik äh, paika panna sarnased reeglid parlamendi ja ka teiste institutsioonide jaoks, see on ju eeldus. ja e, muidu sooviksin teid tänada arutelude eest, sooviksin tänada komisjoni ja kontrollikoda selle eest, e, et nad on nii palju teinud selle raporti edukaks vastuvõtmiseks, loodetavasti hääletus on homme edukas ning loodetavasti on äh, meil võimalik jälgida äh, sedavikus seda äh, suunda, mida, millal me välja töötanud. suur tänu ning kõnelejate nimekiri, raportööride nimekiri on lõpp.